Prego prendere posto. Äh, palun asuge oma kohtadele. me alustame oma tööd. Äh, kuigi väikese hilinemisega. siin valitses äh, väike kaos ja eile jäid osad lennud hiljaks ja ka täna hommikul. ja seetõttu paljud meie saadikud jäävad ka täna veel hiljaks, aga loodetavasti nad jõuavad siia ma alustaksin kõigepealt sellest, et äh, räägiksin siis, äh, kuidas meie töö on korraldatud, meie istungid filmitakse ja seda kantakse üle internetisse. ma tahaksin tervitada siin eriti kõiki rahvusparlamentide saadikuid Äh, me täname neid selle eest, et nad on tulnud siia ja annavad oma panuse meie tänasesse istungisse. Äh, esindajad on siin täna kohal üheksateistkümnest Euroopa Liidu liikmesriigis ja võib-olla üheksateistkümnenda äh, esindajad jäävad tulemata, sellepärast et Itaalias oli eile oluline konverents ja mõned Itaalia saadikud seetõttu ei ole veel kohale jõudnud aga meil on juba piisavalt siin rahvusparlamentide esindajaid kohal, nii et suur aitäh, et te siia tulite. nagu te teate, Lissaboni lepingu artikkel kaksteist ja Euroopa Liidu toimimise leping äh, sätestavad, et on vaja tihedamat koordineerimist rahvusparlamentide ja Euroopa institutsioonide vahel, sealhulgas ka Euroopa Parlamendi vahel. Äh, asja mõte on siis selles, et me saaksime paremini Euroopa Liidu asju arendada. praktikas tähendab see siis seda, et me peaksime äh, arutama neid ettepanekuid, mis meid kõiki puudutavad, äh, mitte ainult äh, Äh, siin parlamendis, vaid ka parlamendi erikomisjonides just niimoodi, et me saaksime tulla äh, Euroopa kodanikele lähemale, olla kontaktis sellega, mida kodanikud arvavad ja samuti pakkuda rahvusparlamentidele võimalust jälgida seda tööd, mis äh, toimub siin Euroopa Parlamendis ja samuti anda omapoolset panust. see peaks aitama meile Äh, saavutada tõelist Euroopa integratsiooni. meie tänases päevakorras on kaks punkti, mis selles kontekstis on eriti asjakohased. täna hommikul me arutame võimalust äh, luua Euroopa Liidus äh, ühtsed õigusaktid, mis puudutavad Euroopa Parlamendi valimisi. me loomu-, see asi sõltub lõpuks loomulikult liikmesriikidest, Äh, milline otsus ka Euroopa tasandil ei langetata, rahvusparlamendid peavad äh, selle ratifitseerima praegune Euroopa Parlamendi liikmete statuut ja see, kuidas äh, neid valitakse, toimub vastavalt tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta parlamendivalimiste seadusele. me hakkame käsitlema mõningaid muutusi Äh, mis tulenevad Lissaboni lepingust ning täna pärastlõunal tegeleme kodanike algatustega. asja mõte on siis selles, et vähemalt miljon kodanikku teatud hulgast liikmesriikidest saavad esitada Euroopa Komisjonile palve, et et tullakse välja mingi õigusloome algatusega me oleme juba Äh, saanud äh, liikmesriikide poolseid arvamusi sellel teemal, me oleme avatud äh, edasistele aruteludele, ootame liikmesriikide poolseid arvamuste avaldusi ja öelda, et nii Euroopa Parlamendi valimised äh, kui ka kodanike algatused on just need teemad, mis on meie äh, komisjoni pädevuses ja samas me peame nendele, nendes valdkondades muudatusettepanekud esitama nii kiiresti kui võimalik ja seetõttu ma loodan, et tänane kohtumine aitab meid. Te olete juba saanud tänase istungi päevakorra, äh, seda on natuke kaasajastatud me valmistasime selle päevakorra ette, pidades äh, kon-, kontaktis siis rahvusparlamentide esindajatega siin Brüsselis, ma loodan, et päevakord on teile vastuvõetav ja te toetate seda. meie programm näeb ette selle, et pärast minu lühikest sissejuhatust saavad rahvusparlamentide liikmed, samuti Euroopa Parlamendi liikmed võimaluse sõna võtta ma usun, et teile on juba välja jagatud äh, need äh, sõnavõtulehed. kui te soovite sõna võtta, siis äh, palun pange sellele lehele oma nimi kirja ning siis täna hommikupoolikul meie personalid siis, personal jagab need lehed välja, pärast korjab nad kokku niisiis nad korjavad need lehed kokku ja siis äh, me saame juba otsustada, kuidas me kõneaja ära jagame. Äh, seda on vaja selleks, et me äh, saaksime ikka kõigile anda võimaluse sõna võtta, kui nad seda soovivad. ja ma loodan, et mul õnnestub kõigile anda nii palju sõna, kõneaega kui võimalik ja ma tahaksin teile meelde tuletada ka seda, et meie töö täna hommikul lõpeb siis lõunasöögiga. Äh, me saame siis süüa ühiselt lõunat, mille korraldab Euroopa Parlament ja lõunasöögi ajal saame me siis loomulikult jära, jätkata siis täna hommikusi arutelusid. niisiis, aga läheme nüüd siis oma arutelu juurde võimalikest muutustest praegusesse tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta seadusesse, mis puudutab Euroopa Parlamendi saadikute valimist. soov ühtse valimissüsteemi järele on leidnud äh, kajastamist artiklis kakssada seitsekümmend kolm Euroopa Liidu toimimisest ja parlament peab siis selles valdkonnas ette valmistama ettepaneku. tegemist on väga olulise võimalusega parlamendi jaoks, sellepärast et kui me läheme tagasi aastasse tuhat üheksasada viiskümmend üks, äh, kui Euroopa söe- ja teraseühenduse leping ratifitseeriti, äh, siis äh, juba seal oli kirjas, et Euroopa ühendustes töötatakse välja ühtne valimissüsteem sellest ajast saadik on tehtud palju katseid sellist süsteemi välja töötada ning nagu te teate, meil toimusid esimesed otsevalimised Euroopa Parlamenti alles tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandal aastal. aga kui jätta kõrvale mõned muutused, mis on tehtud sellesse tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta seadusesse, siis aastal kaks tuhat teine pärast Anastonopoluse raportit äh, ei ole tegelikult mingeid olulisi muudatusi sellesse seadusesse tehtud. niisiis, meie komisjonis, meie oleme määranud oma kolleegi Andrew Duffy raportööriks, et ta üritaks äh, siis äh, töötada välja muutusi tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta seadusele, mis puudutab siis just nimelt Euroopa Parlamendi saadikute valimismenetlust. Äh, ma tahaksin öelda seda veel, et Euroopa Parlamendi valimiste ajal Äh, on äh, valimisosalus äh, kogu aeg langenud, viimase kümne aasta jooksul on see langus olnud kuskil kakskümmend protsenti ja see on palju see tähendab seda, et me peame hoolitsema selle eest, et meedias kajastatakse piisavalt Euroopa Parlamendi valimisi ning Euroopa Parlamendi valimised, ma ei tea muidugi, kas see käib kõigi liikmesriikide kohta, aga paljudes riikides, vähemalt minu kodumaal Itaalias see niimoodi on, et e, neid e, valimiskampaaniaid peetakse rohkem riikliku kampaaniana kui euroopalise kampaaniana. Nendel kampaaniate käigus arutatakse riigisiseseid küsimusi. nii et, et selleks, et luua Euroopa ühtsust, e, tuleb meil sellist ühtsust näidata ka valimistel ja valimissüsteemi kaudu. härra Tafi ettepanek näeb ette siis tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta seaduse muutmist. eks me näe, kas nende muutuste jaoks on vajalik ka konventsiooni sisse kokkukutsumine, aga Äh, igatahes loodetavasti saab uut süsteemi kasutada juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui toimuvad järgmised Euroopa Parlamendi valimised. Ähm, muidugi see, kõik need muutused peavad käima läbi vastavatest Euroopa institutsioonidest, see võtab aega, aga me teeme väga tugevat tööd selle kõige nimel ning meie tänane kohtumine on mõeldud just nimelt selleks, et me saaksime arutelu sellel teemal süvendada. ja ma arvan, et ma olen ise juba nüüd piisavalt palju rääkinud, seetõttu annaksin sõna meie kolleegile härra Tahvile kes siis äh, tutvustab meile juba konkreetsemalt oma ettepanekuid. president uh.... austatud äh, komisjoni esimees, suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja suur tänu, et lõite ülevaate minu raporti taustast ja seda väga selgesõnaliselt. tervitan ka kolleege liikmesriikide parlamentidest koostöö parlamendiliikmete vahel on äärmiselt oluline, kui me tahame parandada oma Euroopa Liidu riikide demokraatia kvaliteeti. ja kui me tahame toetada või tugevdada Euroopa Liidu legitiimsust rahva silmis. viimase kümne-kaheteistkümne aasta jooksul oleme me valmistanud ette lepingulisi, aluslepingulisi muudatusi, mis on ametliku parlamendi legitiimsust väga dramaatiliselt suurendanud aga konvendi töö käigus ei keskendunud me aga parlamendi legitiimsusele rahva silmis. ja ma arvan, et rahva pettumus ja rahulolematus, mis on viimaste, mida on viimastel aastatel näidatud ja mis ist-, iseäranis torkas silma seoses äh, põhiseaduse läbirääkimistega, oli põhjendatud äh, just sellega, et parlament ja parlamendi valimismenetlus äh, jäid aruteludest kõrvale. nüüd, kus me oleme liikumas suurema majandusliku juhtimise suunas ja see puudutab ju otseselt ka meie kodanikke kui maksumaksjaid, mitte ainult kodanikke kui valijaid. nüüd peame me olema iseäranis ettevaatlikud ja hoolikad selleks, et tagada, et parlament oleks rahva hulgas mõistetud, populaarne ja hinnatud minu ettepanekute pakett, mille ma olen parlamendile esitanud, on teile laiali saadetud. ma ei eelda, et te oleksite selle põhjalikult läbi lugenud, sellepärast et dokument on päris pikk, iseäranis minu ajalooline seletuskiri, mis kirjeldab valimisõiguse evolutsiooni ja seda, kuidas me jõudsime otse valitud Euroopa Parlamendini, kuid äh, ma leidsin siiski, et selline ajalooline ülevaade on oluline, kuivõrd me peame mõistma ka ajaloolist konteksti. ettepanekul on neli põhiosa ja tuues esile kõigepealt tähtsuselt suurima, teeksime neist kokkuvõtte. kõigepealt on meil probleeme Euroopa Parlamendi liikmete privileegide ja immuniteediga. praegusel hetkel kehtib tuhande üheksasaja kuuekümne viiendal aastal loodud süsteem tuhande üheksasaja kuuekümne viiendal aastal võeti vastu privileegide ja immuniteetide protokoll, mis kohustab Euroopa Parlamendi liikmeid töötama, töötama lähtuvalt liikmesriikide seadusandlusest. ja see on seadnud ohtu Euroopa Parlamendi liikmete võrdse staatuse põhimõte. ja ühe osana oma ettepanekute paketist paluksin ma üle vaadata just nimelt sellesama tuhande üheksasaja kuuekümne viienda aasta protokolli. teine küsimus on seotud Euroopa, nende Euroopa kodanike muredega, mis, kes elavad oma koduriigist, oma sünniriigist eemal. Eurostati andmetel elab ligi neli miljonit Euroopa Liidu kodanikke riikides, mis ei ole nende enda koduriigid ja seda püsivalt. alalise eluloaga isikud, kes elavad oma koduriigist väljas peaksid samuti saama osaleda nii Euroopa Parlamendi valimistel kui ka kohalikel valimistel. praktikas aga on selgunud, et see on siiski üsnagi problemaatiline ja selle sätte elluviimine on puudulik. valimistel osalemisele on mitmesuguseid bürokraatlikke takistusi kodanike puhul, kes tahavad näiteks Euroopa Parlamendi liikmeks astuda. ja samuti üha rohkem oleme me pidanud kogema ka poliitilisi tõkkeid mõningate riigi ja ametite poolt või riigivõimude poolt, kes ei taha, et need Euroopa kodanikud täiel määral oma õigusi kasutada saaksid. nagu te teate, on direktiiv üheksakümmend kolm null sada üheksa mille eesmärgiks oli selle lepingu, Maastrichti lepingu sätte jõustamine. komisjon on püüdnud seda uuendada, seda üle vaadata, seda äh, lihtsustada. ja seega muuta kergemaks demokraatliku osalemise protsessi. komisjoni ettepanek on aga jäänud nõukogusse toppama ja mina sooviksin, et üks äh, osa sellest äh, laiemast äh, valimisõiguste paketist oleks ka see, et komisjon võtaks taas selle, selle probleemi töösse ja esitaks radikaalsema ettepaneku kolmas element nendest neljast, mida ma tahaksin kirjeldada, oleks kohtade jaotus kahekümne seitsme liikmesriigi vahel praeguses parlamendis. nagu te teate, nagu te teate, on praeguselt see seitsesada viiskümmend üks kohta, mida tuleks jagada kahekümne seitsme liikmesriigi vahel. seda lähtuvalt kahaneva proportsionaalsuse põhimõttest mis on äh, lepingusse sisse toodud. ja nõukogu ja parlament on jõudnud poliitilisele kokkuleppele, et äh, määratletakse kahaneva proportsionaalsuse põhimõte ja praeguses parlamendis tegelikult on endiselt äh, üheksa nõndanimetatud korrarikkumist, selle või rik-, selle põhimõtte rikkumist. ja ma arvan, et tegelikult ei sobi, et Euroopa Parlament rikub Euroopa aluslepinguid. ja isegi pärast kaheksateistkümne uue Euroopa Parlamendi liikme lisandumist kes tulevad siis Euroopa Parlamenti pärast Lissaboni lepingu jõustumist, on endiselt viis nõndanimetatud lepingu põhimõtte rikkumist. ja ma arvan, et sellise olukorraga me küll leppida ei saa. samuti leian ma ka, et kohtade jagamine riikide vahel on olnud väga ähmane ja tegemist on olnud poliitilise lehmakauplemisega. ja tegemist on olnud kokkulepetega poliitiliste öö, mahkerdustega, mis oleksid sobinud pigem kasiinosse, aga mitte poliitilisse kotta nii et ühe osana oma ettepanekutest olen ma esitanud matemaatilise valemi, mis aitaks lahendada selle seitsmesaja viiekümne ühe parlamendikoha jaotamise probleemi. kõik need kohad on ette nähtud viieks aastaks, minu valem lahendaks probleemi tehniliselt ja seega neutraliseeriks kõik poliitilised äh, sahkermahkerdused. Äh, loomulikult me peame saama poliitikute toetuse, mitte matemaatikute toetuse ja parlament juba praegu on ette valmistamas üritust mille käigus äh, rakendusmatemaatikud, äh, kes tunnevad seda valdkonda, äh, saavad meile seda põhimõtet tutvustada. neljas ja kõige olulisem, kõige dramaatilisem muutus minu ettepanekute seas oleks Euroopa valimisringkond Euroopa valimisringkond täiendava kahekümne viie parlamendiliikme valimiseks nimekirja koostaksid Euroopa erakonnad, mis on meil juba olemas. ja Euroopa erakonnad, hoolimata oma sarmist ja jõust, ei ole siiski veel äh, poliitilised erakonnad, äh, täieõiguslikud poliitilised erakonnad, nagu meie seda mõistame, ja ma arvan, et äh, Euroopa tasandi erakondade puudumine, täieõiguslike Euroopa tasandi erakondade puudumine on väga suur viga ja puudujääk, mis ja selle likvideerimine aitaks Euroopa Parlamendi valimistele tuua sisse riikide ülese elemendi. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui ettepanek läbi, läheb läbi, saab iga, saab iga valija kaks valimissedelit, kõigepealt omaenda liikmesriigi või piirkondliku valimisringkonna valimissedeli ja teine valimissedel saab siis olema Euroopa valimisringkonna nimekiri kahekümne viiest kandidaadist, kes on välja valitud Euroopa erakondade poolt. hääletussüsteem, mille ma mida ma olen kirjeldanud, on nii-öelda poolavatud eh, eelistussüsteem, mille käigus valija saab otsustada, kas nad valivad eh, poliitilise erakonna eh, ette pandud kandidaatide vahel, kui poliit-, kas nad, kas nad valivad poliitilise erakonna või valivad individuaalse kandidaadi. ja ma kujutan ette, et härra Barroso järeltulija komisjoni presidendina leitakse sellest riigiülesest nimekirjast. poliitilised erakonnad on rääkinud palju omavahel, et me peame leidma tõeliseid liidreid oma kampaania eest võitlemiseks valimiste käigus, kuid leida selline suur isik, kes on olnud äh, midagi, on tähtsal ametikohal äh, kuskil liikmesriigis, peaminister ja nii edasi. ei, äh, on üsnagi problemaatiline, sellepärast et sellised suurnimed ei soovi sageli jääda kaotajateks äh, poliitilises mängus äh, ja kui äh, Euroopa Parlament on, on aga poliitiliselt, konstitutsiooniliselt sobiv koht Äh, ja ma rääkisin siis neljast erinevast elemendist, äh, privileegid, immuniteet, äh, matemaatiline valem, riigiülesed nimekirjad ja kolme, nende, nendel kolm, nende kolme puhul on meil vaja lepingulist muutust. väga paljud inimesed on mulle öelnud, et me oleme lepingutest juba tüdinud, me kannatame sellise lepingu väsimuse all mul on väga kahju, aga keegi ei öelnud mulle, et äh, ma oleksin pidanud tundma väsimust või tüdimust, kui ma siia kotta tööle asusin. ma arvan, et me peame kõik tõdema, et lepingulised muutused on olnud lõimimise liikumapanevaks jõuks ja ka demokraatia liikuma, demokraatia arengute liikumapanevaks jõuks ning äh, iseäranis põhiseaduse lepingu toetajad meenutavad seda, kui suurt rolli on erinevad lepingumuutused, aluslepingu muutused integratsiooniprotsessis mänginud. ja nüüd on parlamendil õigus kõik sedalaadi muutusi algatada. lisaks teiseste välja arvatud teised õigusaktid, mis endiselt kuuluvad komisjoni portfelli, parlamendil on Euroopa Parlamendi küsimuses ja valimispõhimõtete ja valimismenetluse osas algataja roll. kui ajakavast kinni peetakse, siis parlament võtab meie, minu raporti vastu täiskogul detsembris ja raport saadetakse seejärel Euroopa ministrite nõukogusse, kus äh, alaline president Van Rompuy on valmis selle toimiku oma kätesse ja oma hoole alla võtma. härra Van Rompuy on see, kes selle eest siis hoolt kannab, mitte roteeruv trio eesistuja nagu meie komisjoni esimees oma sissejuhatavas sõnavõtus ütles, arutleme me praegu selle üle, kas me peaksime tegutsema äh, enne mm, valitsuste vahelist äh, konventsiooni äh, või ja mina leian, mina olen olnud äh, ka kahes eelnevas kon-, konvendis osaline ja see kogemus oli minul, mulle väga kasulik. ja ma arvan, et kõik huvigrupid, liikmesriikide parlament, Euroopa Parlament, äh, valitsuste esindajad, peaministrid, äh, kes konvendi käigus peaksid kogu paketti arutama see oleks väga tõenäoliselt viljakas äh, arutelu ja meie töö tulemus oleks äh, süviti minevam, äh, laiapõhjalisem kui see, kui meie Euroopa Parlamendina kohe saadaksime selle dokumendi otse valitsustevahelisele konverentsile. mis puudutab aga ajakava, siis kui me tahame reformid õigeaegselt ellu viia, nii et me saaksime juba uusi põhimõtteid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal rakendada, peame me kindlasti gaasipedaali põhja vajutama. suur tänu, esimees, ma kõnelesin küll pikalt, kuid ma loodan, et minu sõnavõtt vähemalt ei olnud teile igav. Per la sintesi e la chiarezza avere... suur aitäh! Te rääkisite väga põhjalikult ja samas väga selgelt. rääkisite meile neljast ähm, erinevast osast, mis sellel väga keerulisel teemal on. ning äh, nendest punktidest on äh, räägitud ka teie töödokumendis Teie tänane sõnavõtt põhjendas neid nelja punkti ja teisigi asju ning mulle on esitatud nüüd kuus sõnasoovi. ma annan kohe neile inimestele sõna ja kõik, kes veel soovivad sõna, peavad seda saama, nii et palun küsige. ma näen, et juba ongi lisandunud seitsmes sõnasoov. neli liikmesriikide saadikut ja kaks Euroopa Parlamendi saadikut on palunud sõna. ja ma arvan, et me teeme nii, et kõigepealt saab sõna kaks liikmesriikide saadikut, siis üks Euroopa Parlamendi saadik ja siis jälle liikmesriikide saadikud ning kui keegi veel soovib sõna võtta, siis on ikka veel aega seda palvet esitada. härra Kosken Soomest. suur aitäh, härra esimees. kui ma vaatan härra Tafi töödokumenti, siis ütleksin et äh, siin on äh, selgitatud asju sisuliselt ja vaadatud ka seda, mida on äh, otsustatud ja tehtud varem. selles töödokumendis on kindlasti asju, mida liikmesriikide parlamendid võivad toetada, meil Soomes küll ei ole praegu täpsemalt võetud mingisugust seisukohta nendes küsimustes, kuid ma pean tõenäoliseks, et seda tehakse ja see Euroopa, üle-euroopaline nimekiri, kus oleks siis kakskümmend viis eh, liiget, keda kõik saavad eh, valida, ma arvan, et seda meil ei toetata. olen selles üsna kindel ja selle põhjuseks on see, et eh, see ähm, annaks liiga suure eelise suurematele riikidele ja kasvataks parlamendi koosseisu, seda me peame probleemiks. ja mis puudutab äh, valimiste korraldamist ja seda, et reeglid peaksid olema ühtlustatud, siis äh, neid ähm, seisukohti, neid ettepanekuid me kindlasti võime kaaluda ja ka toetada. ja ma arvan, et äh, siin on vaja ka mõelda, kas on vaja uusi eriõigusi ja vabadusi liikmesriigid peavad andma ka oma seisukoha. selles suhtes, kas Euroopa Parlamendi liikmete õigused ja kohustused peaksid olema sarnased sellele, mis on liikmesriikide parlamentides? liikmesriikide parlamentide liikmete õigused ja kohustused, selles suhtes oleks mõistlik kehtestada üle-euroopalised reeglid mis puudutab valimiste aja toomist eh, juunikuust, eh, maikuust juunikuusse, siis eh, seda me võiksime kaaluda, võttes arvesse puhkuste mm, aega, kuigi Põhjamaade süsteem on siin teine. Need on siis ehm, punktid, mida ma arvan, et me Soomes võiksime kaaluda ja ehm, arutada kuid äh, lisaliikmete esitamist äh, me vastustame. ja ma arvan, et Euroopa Parlament ei saagi seda enne arutada, kui liikmesriikide parlamendid on äh, seda täpsemalt analüüsinud. ma pean seda üldiselt ebatõenäoliseks ja ebarealistlikuks e-, ettepanekuks, kuid tänan teid selle töödokumendi eest. Grazie, onorevole Koskinen. suur aitäh, härra Koskinen. ja nüüd saab sõna härra Päris, kes on Lordide Koja esindaja. suur aitäh teile, härra esimees. ma soovin teid tänada ka selle eest, et te olete liikmesriikide parlamentide liikmed siia kutsunud ma õnnitlen ja tänan ka härra Taffi tema ettekande eest. nii nagu Soome kolleeg härra Koskinen ütles, ähm, on äh, ka Ühendriigi, Ühendkuningriigi äh, parlament äh, jätnud esialgu seisukoha kujundamata kuid ma mõistan härra Tafi soovi ja eesmärki, sest ma usun, et meil kõigil on selline soov. me soovime, et avalikkus valimistest osa võtaks eriti pärast Lissaboni lepingu jõustumist on see oluline. härra esimees, te ise andsite mõista, et on olemas üks probleem, milles keegi ei kahtle, nimelt Euroopa Parlamendi valimisi nähakse mitmetes liikmesriikides lihtsalt võimalusena avaldada kas oma heakskiitu või meelepaha parasjagu olemasolevale eh, valitsusele oma koduriigis ning Euroopa küsimused, mida nendes valimistes peaks justkui arutatama, jäävad tegelikult tahaplaanile. samas, kui me kavatseme selliseid ettepanekuid hakata detailselt lahkama, siis tuleb ka aru saada, et siin on veel üks probleem ja see puudutab seda, et valitsused ja parlamendid tegelikult ei taha tunnistada, kui palju olulisemaks on muutunud Euroopa Parlament aga kui puudub äh, poliitiline tahe liikmesriikides, kui äh, liikmesriikide liidrid äh, ei tee midagi, siis tegelikult on väga raske kallutada ka valijat aru saama, kui suur on Euroopa Parlamendi roll. ma tegelikult ei saa sõna võtta kahekümne kuue liikmesriigi eest, mis ei ole minu koduriigid, kuid kindlasti on tõsi, et mingit vajalikku liidripositsiooni Ühendkuningriigis ei ole seda tööd ei tehta. muidugi olen ma nõus sellega, et kogu liidus peaksid kehtima ühesugused reeglid, kuid äh, ma näen juba praegu, et erinevates liikmesriikides tekivad probleemid, sest hääletustraditsioonid on erinevad, põhjused on siin erinevad, äh, valimisringkonna, kondade moodustamine erineb, erinevad äh, ka valimiste päevad ja ma olen samuti vastu üle-euroopalistele liikmetele, sellele ühtsele liikmes, liikmete nimekirjale, kus on kakskümmend viis nime, ma arvan, et see on vastuoluline küsimus samuti arvan ma, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tähtajaks seadmine on ebarealistlik. härra Tahv tõepoolest ei ole väsinud, nagu ta ka ise ütles, kuid äh, julgen kahelda, kas sedasama saavad öelda ka liikmesriikide valitsused ja parlamendid. ma arvan, et neil ei ole sellist sitkust ja vastupidavust. eriti võttes arvesse neid probleeme, mille lahendamiseks nad praegu energiat kulutavad. kui me tahame selle ettepanekuga edasi minna siis on vaja realistlikumat lähenemisviisi, isegi kui mõned inimesed ütleksid, et meie ajakava ei ole piisavalt ambitsioonikas. kui me tahame avatud diskussiooni, kui me tahame, et liikmesriigid meid toetaksid, et meid toetaksid äh, liikmesriikide parlamendid ja samuti liikmesriikide poliitilised parteid, siis on meil vaja kampaaniat. see kampaania toimub nagunii ma arvan, et see toimub iga liikmesriigi siseselt. valitsused, parlamendid ja poliitilised parteid peavad mängima oma rolli, tegema oma tööd ja oodata, et nad suudaksid sellised muudatused nii kiiresti läbi viia, kui need on tegelikult vastuolus kehtiva traditsiooniga paljudes riikides, siis ei saa oodata ülemäärase optimismiga, et need asjad nii kiiresti toimuksid. selles suhtes ei saa ma härra Tahviga nõustuda, aitäh! aitäh ka teile. ja nüüd. nüüd oleme me kuulnud, et härra Tafi ettepanekus on probleeme, kuid kui ettepanekut ei ole, siis ei saa üldse mitte kuhugi jõuda. see raport tegelikult üritab ju ka lahendada neid probleeme, mida siin kirjeldatakse. ja nüüd eh, härra Šõplin, palun. suur aitäh ma nõustun härra Tafiga enamikus asjades, kuid äh, samas olen nõus eelkõnelejatega, kes tõid välja mõned probleemid. mina olen Rahvapartei fraktsiooni variraportöör selles küsimuses ja ütlen kõigepealt, et kindlasti on Euroopa, üle-euroopalisi küsimusi, mida tuleb käsitleda ja arutada Euroopa tasandil. see koostöövorm, mis meil praegu on Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide äh, parlamentide vahel, on väga keerukas ma loodan väga, et äh, üks meie tänase debati tulemusi on see, et me saame aru, et Euroopa Parlament ja Euroopa Liit tervikuna on äh, tähtsaks partneriks, sest äh, siin arutatakse mitmeid küsimusi, mis on väga olulised kõikidele liikmesriikidele. mis puudutab härra Taffi raporti sisu, sisulisi punkte, siis äh, siin ma tegelikult nõustun temaga, kuna see raport ennekõike püüab rääkida Euroopa kodakondsuse küsimusest ja selle kujundamisest. see kujundamine peab olema selline, et äh, Euroopa kodanik saaks ennast tunda kodanikuna nii liikmesriigi kui Euroopa Liidu tasandil, see on väga keeruline küsimus, sest kahekordset äh, või topeltkodakondsust tegelikult ei tunnustata härra Tafi raport käsitleb seda laialdaselt ja see on väga tänuväärne minu jaoks on probleem ennekõike asjade ajamise kiiruses. ma soovin, et me saaksime töötada nii kiiresti, kuid antud ajahetkel ei ole seda kindlasti võimalik teha nii kiiresti, kui härra Tahv soovib. peale selle olen ma kindel, et ma räägin siin kogu oma fraktsiooni nimel ma arvan, et nende suurte muudatuste läbiviimine praegusel ajahetkel ei ole tegelikult kohane, võttes arvesse kõiki neid majanduslikke, poliitilisi, sotsiaalseid probleeme, mida Euroopa peab praegu lahendama. härra Tafi raporti sisu on väga paljudes punktides ähm, meile vägagi sobiv, me ei ole vastu sellele üle-euroopalisele lisanimekirjale, kuid me leiame, et praegu ei ole selle kehtestamine võimalik mulle meeldib ka konvendi kokkukutsumise küsimus, sest seal kohtuksid kõik äh, sidusrühmad, kõik osalised, kuid jällegi ma arvan, et selle kokkukutsumine praegu ei ole võimalik. kindlasti on võimalik äh, läbi viia põhjalik kampaania, läbi viia ka põhjalikud diskussioonid meie praeguse foorumi raames ja teistes kohtades, lahendamaks seda üldist probleemi ehk siis, kuidas tuua Euroopa mõõde eurooplase teadvusse? ma arvan, et Euroopa mõõtme puudumine meie poliitikas on põhimõtteline viga. eriti arvestades, et Lissaboni leping annab Euroopa Parlamendile niivõrd palju lisavolitusi. ma arvan, et enamik eurooplasi ei tea seda. ja see, et nad seda ei tea, on, ongi põhimõtteline põhjus, miks nad ei taha ka osaleda valimistes. kuigi see, et inimesed ei lähe valima, on ju lihtsalt jäämäe tipp. väike kajastus sellest, mis Euroopas tegelikult toimub. ja seetõttu ma usun, et härra Tafi argumendid on ka täiesti õiged. ma loodan, et paljud liikmesriikide kolleegid räägivad ka koduriigis seda, mida me, meie siin praegu arutame mitte muidugi ainult seda, mida rääkisin mina, vaid seda, mis sellest debatist üldiselt välja koorub. aitäh! suur aitäh teile, härra Šeflin! nüüd saab sõna Luksemburi parlamendiliige, kes on seal põhiseaduskomisjoni ja kaitsekomisjoni esimees dire que je viens toujours avec euh, suur aitäh! ma tahaksin omalt poolt öelda, et mul on alati väga hea meel tulla Euroopa Parlamenti, eriti Põhiseaduskomisjoni, sest kogemus on mulle näidanud, et Põhiseaduskomisjon on alati institutsioonide, institutsiooniliste muudatuste ja lepingute muutmise ning nende muudatuste rakendamise esirinnas praegu oleme me küll pisut hämmingus, sest pärast Lissaboni lepingu jõustumist hakkame me jälle rääkima institutsioonilisest debatist. sellest hoolimata on tegemist väga huvitava aruteluga. mina olen parlamentaarse mõõtme innukas kaitsja ja ma arvan, et parlamentaarse mõõtme süvendamine ja tugevdamine aitab suurendada demokraatiat Euroopas kui me vaatame valijate protsenti, siis me näeme, et väga paljudes liikmesriikides ei ole valija piisavalt huvitatud valimas käimisest ja demokraatia alalhoidmisest ja meil tuleb selles situatsioonis midagi ette võtta. kui äh, me tahaksime selleks kokku kutsuda konvents-, konventi, siis on see kindlasti väga mõistlik ettepanek, seda enam, et Lissaboni leping sellise võimaluse ka ette näeb võib-olla ei peaks me aga nii palju keskenduma lepingu muudatuste arutamisele, vaid äh, pigem arutama Euroopa demokraatia defitsiidi küsimust. ma usun tõepoolest, et kodanikud on segaduses. Nad ei mõista, mis Euroopa tasandil toimub olgu see siis Euroopa Parlament, äh, Ministrite Nõukogu või Euroopa Komisjon, kodanik ei saa sellest lihtsalt aru ja vähe on neid, kes üldse püüavad ennast kursis hoida toimuvaga. demokraatia defitsiit on äh, tähtis probleem ja see tuleb lahendada. Andrew Duff on välja töötanud suurepärase teksti ja mul on selle kohta vaid mõned märkused. kõigepealt tema sissejuhatus on suurepärane kõige tähtsam ongi kõigepealt läbi lugeda sissejuhatus, kus ähm, tausta üldiselt kirjeldatakse ja alles siis minna probleemide juurde. sissejuhatus näitab ju, kuidas Euroopa demokraatia on arenenud ja näitab ka, milline on olnud äh, teekond tugeva ja poliitilises mõttes ähm, arvesse võetava Euroopa Parlamendini. Andrew Duff on välja toonud teatud prioriteedid ja mina tahaksin neist käsitleda mõnda lähemalt. kõigepealt valijate osakaal erinevates riikides. mina olen pärit Luksemburist, kus valimas käib nelikümmend protsenti valimisõiguslikest kodanikest kes ei, kes on eh, tulnud teistest riikidest. Luksemburg on ähm, üks äh, riike, keda Maastrichti leping lähemalt puudutas, sellepärast et Luksemburi elanikest kakskümmend protsenti ei ole Luksemburi kodanikud, vaid äh, teiste Euroopa äh, riikide kodanikud ning neil on võimalik üles seada delegatsioone. ja kui nad on teatud aja Luksemburgis elanud, siis saavad nad Luksemburgis asudes hääletada ka Euroopa Parlamendi kandidaatide poolt sellise erandiga on meil pärast Maastrichti lepingu jõustumist olnud viisteist aastat kogemusi ja selle kogemuse põhjal ma ütleksin, et tegelikult me ei vaja seda erandit. võib-olla Luksemburi poliitikute enamus minuga ei nõustu, kuid minu arvates need erandid ei ole enam vajalikud. me oleme tähele pannud ka üht huvitavat tõsiasja, nimelt mis puudutab kohalikke valimisi kohalike omavalitsustesse, siis need, kes ei ole Luksemburi kodanikud, kes on kolmandate riikide elanikud, need osalevad valimistel järjest rohkem. kuid see on järk-järguline areng ja seda ei saagi oodata üleöö. me liigume seega Luksemburgis kohalike omavalitsuste valimisel suurema valimisosaluseni, kuid see ei ole seotud Euroopa valimistega. Euroopa Parlamendi valimistel on nii, et need äh, mittekodanikud, kes elavad Luksemburgis, kalduvad, kuigi pigem ongi tegemist tendentsiga, kalduvad siiski minema oma päritoluriiki ja seal hääletama. nii et ähm, Nad valivad selle tulemusena oma päritoluriigi poliitikuid ja mitte Luksemburgi poliitikuid ja minu jaoks on see oluline vahe. mis puudutab Euroopa kodanike valimisosalust, siis ka siin on märgata täiesti selgeid tendentse. üldiselt huvitab inimesi alati rohkem oma päritolupoliitika kui elukohariigi poliitika juhul kui need riigid erinevad. ja me ei tohiks seda unustada, kui me räägime Euroopa kodakondsusest. Andrew Duffy tekstis lugesin, et ähm, on esitatud üleskutse radikaalsele uuele menetlusele. vähemalt on seal öeldud, et teatud tingimustel võiks anda valimisõiguse teise riigi kodanikule mitte ainult kohalike omavalitsuste ja Euroopa Parlamendi valimistel, vaid ka äh, riigi valitsuse valimistel, riigi parlamendi valimistel. mina ütleksin, et Luksemburgis see kindlasti võimalik ei ole. muidugi on see Luksemburgi jaoks poliitiline probleem, arvestades, et nelikümmend protsenti meie elanikest ähm, on teiste riikide kodanikud ja ei saa valida Luksemburgi parlamenti, jah, see on probleem ja sellest räägitakse kogu aeg. ja seetõttu on huvitav kuulata, mida arvavad teiste liikmesriikide poliitikud sellisest ettepanekust, nagu Andrew Duff on teinud. veel üks asi puudutab üleeuroopalist nimekirja. see ei ole esimene kord, kus äh, seda pakutakse. ma tean, et üheksakümnendatel kui samuti arutati Euroopa Parlamendi valimiskorra muutmist, ehm, oli koguni mitu raportit, kus tehti samasugune ettepanek üle-euroopaliseks nimekirjaks. ja mina olen alati kaitsnud just ehm, Euroopa seisukohta selles küsimuses. siis, kui me pidasime läbirääkimisi Maastrichti lepingu asjus, öeldi kogu aeg, et Euroopa Parlamendis on äh, poliitilised fraktsioonid, kuid ei ole parteisid. on äh, ainult fraktsioonid, mis äh, esindavad parteisid. Maastrichti lepingus otsustasime me, et ähm, tuleks äh, luua ka Euroopa parteid, aga mina tegelikult ei tea, mis sellest on saanud. tihti on olemas äh, teatud äh, struktuur, mis iseloomustab parteid, on olemas nii-öelda poliitaparaat, kuid ei ole olemas parteid selles tähenduses, nagu seda mõistetakse liikmesriigi kontekstis, vähemalt meie omas. ja seetõttu olen ma natuke skeptiline. ma ei mõista tegelikult kuidas ähm, see parteide küsimus on Euroopa demokraatiat aidanud? ma ei ole kindel, et Euroopa Liit on seetõttu hakanud demokraatlikumalt toimima. risk seisneb ju selles, et kui me kehtestame ka selle üle-euroopalise nimekirja, siis äh, ilmub sinna paar-kolm nime, kes on tõesti väga tuntud karismaatilised poliitikud, kuid Euroopa Parlamendile ei anna see tegelikult midagi juurde. meil on vaja ju seda, et Euroopa Parlament eh, toimiks, eh, funktsioneeriks hästi ja esindaks kodanikku. me võiksime muidugi vaadata, millised on piiriülesed eh, valimisringkonnad Luksemburis on nii, et majanduslikus, poliitilises, kultuurilises plaanis teevad piiriregioonid eh, koostööd, me teeme koostööd Prantsusmaa, Luksemburi ja Saksamaaga. ja ehm, see tähendab seda, et inimesed täiesti tunnetavad Euroopat, nad lähevad ühest riigist teise, ületavad piiri. ja seetõttu on tegelikult eh, Euroopa valimisringkond põhjendatud kontseptsioon ja sellised piiriülesed valimisringkonnad oleksid kindlasti paremad kui üle-euroopaline valimisringkond, eh, see ühtne nimekiri. Need on minu märkused üldiselt, ma olen väga rahul Andrew Ta-, True, Andrew Duffy raportiga, kuid ma leian, et meil on vaja üle-euroopalist debatti demokraatia defitsiidi osas ja kindlasti oleks meil kasu konvendi kokku, kokku, kokkukutsumisest, kus kõik saaksid neid küsimusi arutada, aitäh! suur aitäh! nüüd saab sõna Andrew LaFarugia Maltast. Eh, aitäh, esimees! mina tahaksin samuti tänada härra Tahvi tema raporti eest. tema raport on väga õigeaegne ja need märkused, mis seal kirjas on, on kõik suurepärased. mina olen pärit Maltalt ning äh, meie Maltal leiame, et äh, Euroopa riikides, äh, kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis tuleb läbi viia valimisreform selleks, et me Äh, saaksime äh, oma süsteemid viia kooskõlla Lissaboni lepinguga. jutt käib ju sellest äh, praegu, kuidas me saame tugevdada Euroopa demokraatiat. seetõttu, kui me kõneleme demokraatiast, peame me vaatama, et hääletus, hääleõigus, see, kes saab Euroopa valimistel hääletada või ei, saab tõepoolest ka oma õigust teostada ja samas see inimene, kellel ikkagi hääleõigust ei ole, ei tohiks hääletada saada Äh, sellises väikses riigis nagu Malta sõltub valimisvõit tihtipeale paarisajast häälest. nii oli äh, lugu meil parlamendivalimistega kahe tuhande kaheksandal aastal kui ka Euroopa Parlamendi valimistega kahe tuhande üheksandal aastal äh, meie olukord loomulikult on hoopis teistsugune kui suuremates liikmesriikides kui äh, väga tõhusat valimisreformi ei toimu, äh, siis äh, ei ole võima, võimalik seista silmitsi nende väljakutsetega, millele viitab härra Tafi poolt koostatud pakett. peavad toimuma reformid liikmesriikides endisse, selleks et me saaksime nende väljakutsetega toime tulla loomulikult igal riigil on oma valimisseadused. iga inimene äh, omab hääleõigust, aga selle, ta äh, peab olema isikutunnistus, et ta saaks oma isikut tõestada, see tähendab, et kellel iganes on äh, isikutunnistust, peaks saama ka hääletada, vähemalt sellist Äh, süsteemi kasutatakse Maltal kõikidel valimistel, olgu siis tegemist kohalikel, kohalike valimistega, üldvalimistega. ja võib-olla on valitsuse süü selles, et pooltel inimestel on sellised isikutunnistused, mis on tegelikult juba aegunud ja seetõttu ei ole võimalik Äh, kontrollida, äh, äh, kas inimene, kes läheb hääletama, selleks ka tegelikult õigust omab. nii et, et kontroll hääleõiguse üle on Maltal vähemalt problemaalne Maltas tihtipeale valimistulemused vaidlustatakse, seda tehakse isegi Euroopa Parlamendi valimiste puhul. me ei ole sellised riigid kus, kus kolmkümmend, nelikümmend protsenti inimesi käib vali, valimas, Maltal käib valimas kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti elanikest, seega meie valimisosalus on väga kõrge. ja seetõttu ma leian, et me peame väga tähelepanelikult kontrollima Äh, mis liikmesriikides toimub, eriti väiksemates liikmesriikides, tuleb hoolitseda selle eest, et järelevalve valimisreformi üle on kooskõlas riigi traditsioonidega. nüüd, äh, kui rääkida nendest kahekümne viiest täiendavast kandidaadist Euroopa Parlamenti Äh, need kakskümmend viis kandidaati, nagu öeldud, peaksid siis esindama Euroopa erakondi. Äh, meie oma kodumaal seda teemat veel arutanud ei ole. Äh, ma nõustun oma kolleegiga Soome parlamendist, et võib-olla ei oleks vaja parlamendi koosseisu nii suureks paisutada ja olen nõus ka Lord Bonusiga, et äh, me peame uurima neid menetlusi siiski, mis liikmesriikides on olemas. Äh, kui äh, liikmesriikide traditsioonidega ei arvestata, siis sellised muutused läbi ei lähe, aitäh. aitäh selle sõnavõtu eest, härra Farrugia. ja nüüd on juba väga palju inimesi sõna palunud, nii et, et nüüdsest ei tee enam niimoodi, et saab sõna kaks Rahvusparlamendi saadikut ja üks Euroopa Parlamendi saadik. ma olen siin nüüd äh, nimesid kokku lugenud ja ma arvan, et me hakkame siin äh, võrdsel alusel andma sõna Euroopa Parlamendi saadikutele ja Rahvusparlamendi saadikutele äh, proua Bellier järgmisena aitäh, härra esimees, ka mina tahaksin tänada meie raportööri härra Tahvi selle väga äh, hea raporti eest. Äh, tahaksin talle äh, avaldada toetust, Euroopa Roheliste fraktsiooni toetust me toetame seda protsessi, mida ta on ala, alustanud ja mis loodetavasti viib Euroopa demokraatia edasi ja toob kodanikud lähemale sellele, mis Euroopas toimub. kõigepealt tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et me oleme teadlikud äh, sellest, et Euroopa Parlamendi legitiimsus äh, võib-olla rahva silmis ei ole piisav Äh, võib-olla valimisreform seda probleemi ei lahenda, aga vähemalt see oleks samm selles suunas, täpselt nagu ka kodanike algatused, mida me hakkame täna pärastlõunal arutama. mis äh, loodetavasti aitavad arendada ka Euroopa kodanikutunnet. kui me ütleme, et äh, meie poliitiline tahe on äh, ületada see lõhe, mis eraldab e-, Euroopat ja kodanikke, siis äh, ei tohi äh, astumata jätta mitte ühtegi sammu, mis seda lõhet tõesti aitaks ületada ja ma arvan, et härra Tafi raport, mis näeb ette Euroopa valimismenetluse läbivaatamist, on üks samm selles suunas. ma tahaksin teile tutvustada mõningaid tähelepanekuid ja küsimusi nelja asjaga seoses. kõigepealt need äh, parlamendisaadikud, äh, kes kantakse siis sinna äh, riikideülesesse nimekirja, see mõte mulle meeldib, aga miks neid on kakskümmend viis? miks ainult kakskümmend viis saadikut ja mitte rohkem? minu teine küsimus oleks selline, ja miks kakskümmend viis täiendavat saadikut? miks mitte viia sisse selline reegel, et et meil oleks selline Euroopa-ülene esindus olemasolevate saadikukohtade hulgas. Need olid siis need küsimused, millele ma tahaksin saada vastuseid. ja veel üks asi. ma lugesin teie raportit tähelepanelikult ja te tahate luua mingi valimisameti, jah, ma leian, et see on vajalik, aga aga võib-olla oleks selles punktis vaja asju natukene selgitada. me peame hoolitsema selle eest, et see valimisamet oleks sõltumatu ning äh, tõesti äh, tal oleks võimalus olla täiesti sõltumatu oma otsuste langetamisel, kuidas seda teha, kui, äh, kui see on võimalik Äh, siis ma arvan, et et sellel ametil peaksid olema otsuste langetamise pädevused Euroopa Parlamendi valimiste küsimustes ning ja tal peaks olema õigus ka esitada, äh, pöörduda siis Euroopa Kohtu poole vajadusel. ja kolmandaks tahaksin rääkida äh, häälet-, töötajate vanusest. kuusteist aastat on siin see vanuse piir vanuse alampiir, minu arvates on see mõistlik, äh, seda kasutatakse ju ka kodanike algatuste puhul. aga ma arvan, et kui me räägime valimistest, siis me anname Euroopa Parlamendi tali-, tase, valimistel äh, äh, õigus, kodanikuõigused inimestele, kellel oma koduriigis veel sellist õigust ei ole. ning lõpetuseks ma olen veendunud, et äh, valimissüsteemide ühtlustamine on võib-olla võimalik ainult nende üle-euroopaliste nimekirjade osas, aga aga kui seda teha nüüd ka rahvus, lihtsalt rahvuslike nimekirjade saadete osas, siis võib-olla tõesti see suurendaks Euroopa Parlamendi legitiimsust. ja nüüd saab sõna Hispaania senati esindaja kõnelejal ei ole mikrofoni. Adesso va, eh, va bene. Eh, grazie Presidente, grazie signor Presidente. nii, aitäh, eh, esimees. Eh, ma teen väga lühidalt eh, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja härra Tahvi selle algatuse eest samuti tahaksin teid tänada selle eest, et te olete siia kutsunud rahvusparlamentide esindajad, sest tegemist on tõesti olulise teemaga, kus meil on vaja koordineerimist Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel. Äh, rahvusparlamendi esindajana, Hispaania senaatorina äh, tutvusin ma selle algatusega alles äh, mõned päevad tagasi. ma tean, et Euroopa Parlament on selle teemaga tegelenud väga pikka aega juba. seega meil Hispaanias ei ole veel konkreetset e-, e arvamust nende ettepanekute teemal, nii et, et ma ei hakka sõna võtma Hispaania parlamendi nimel Äh, me, kuigi mitmed minu fraktsiooni esindajad on täna siin kohal, aga meil ei ole veel ühist seisukohta. samas ma ei tahaks jätta kasutamata võimalust sellel teemal siiski mõni sõna öelda. mulle tundub, et see algatus on tõesti väga huvitav, me peame pöörama tähelepanu parlamendi legitiimsusele ja tõhususele, äh, peame äh, vähendama neid erinevusi, mis on liikmesriikide valimissüsteemide vahel minu arvates on tegemist siis, eh, nagu ma juba ütlesin, väga olulise ja väga huvitava algatusega, mille üle mul on väga hea meel. küsimusi on muidugi palju. koordineerimine on eh, väga oluline, väga oluline on, et oleks eh, koordineerimine Euroopa Parlamendi valimiste ja liikmesriikide oma valimiste süsteemide vahel ma mõtlen praegu nendele probleemidele, mis siin võivad tekkida, näiteks kui otsustatakse, et Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada juba kuueteistkümnendast eluaastast alates, aga paljudes liikmesriikides on süsteem, kus hääleõigus saadakse alles kaheksateistkümneaastaselt, nii et, et siin tekiks probleem. sellepärast, et äh, äh, kuueteistkümne aasta inimene võib ju küsida, et miks ma ühtedel valimistel saan hääletada ja teistel mitte nii et, et on valdkondi, kus on vaja suuremat koordineerimist ma arvan, et see mõte riigiülestest nimekirjadest, mis hõlmab kõiki liikmesriike, on suurepärane mõte. see tugevdaks kindlasti äh, Euroopa mõtet, seega tegu on huvitava algatusega. Äh, mul äh, on mõningaid kahtlusi, mis puudutab neid regionaalseid äh, valimisringkondi liikmesriikides, kus rahvaarv on üle kahekümne miljoni. ma arvan, ma kujutan juba ette, millised probleemid siin võivad tekkida ning äh, äh, see võib viia asjadeni, mida esialgses ettepanekus üldse ette ei, ei olnudki nähtud, aga see loomulikult on täiesti tavaline. poliitikas juhtub selliseid asju väga tihti Eh, tihtipeale me üritame teha asju, mis on vastuolulised, on väga tore, et me räägime rohkemast Euroopast, aga kui me räägime rohkemast Euroopast ja samal ajal üritame saavutada suuremat reg-, regionaalsust, siis me tegelikult eh, läheme eh, sellest Euroopa ideest hoopis kaugemale ja surume just regioonid esiplaanile ja minu arvates on see vastuoluline, siit võivad tekkida probleemid ja sellele me peaksime väga tõsiselt mõtlema. kuidas me saaksime vältida selliste probleemide tekkimist? nii et, et ma tõesti leian, et me peaksime mõnede asjade üle veel mõtlema ja samuti konvendi kokkukutsumise mõte on väga, väga tore, sest seal saaksid äh, koos rahvuspar-, Euroopa Parlamendi esindajatega osaleda ka rahvusparlamentide esindajad. nii et, et selline algatus on meie arvates väga teretulnud ning äh, näiteks mõned mõtted põhjenduspunktis J äh, räägitakse äh, näiteks nendest kodanikest, kes elavad mõnes teises riigis, mis ei ole nende koduriik ja on öeldud, et nad ei osale eriti Euroopa Parlamendi valimistel. see osalusprotsent on madal võib-olla mõnedes riikides, aga näiteks Hispaanias on väga palju teiste riikide kodanikke, kes osalevad Euroopa Parlamendi valimistel ja osalevad ka kohalikel äh, Äh, valimistel ja, ja tegelikult Hispaanias on isegi linnapeaid, kes on pärit teistest riikidest. ning minu kodupiirkonnas äh, on väga palju selliseid äh, linnu, kus elanike kus elab Hispaania kodakondsusega inimesi vähem kui teise riigi kodakondsusega inimesi. minu kolleeg siin on Kanaari saartel ja tema ilmselt on samasuguseid arenguid näinud nii et, et äh, kogu Euroopas ei ole olukord sarnane, aga loomulikult ma oletan, et Ühendkuningriigis on Hispaania kodanikke vähem. aga näiteks Hispaanias on väga palju Briti kodanikke, kes kasutavad oma hääleõigust ja äh, mõned nendest on isegi saanud äh, linnapeadeks linnades, kus suurem osa elanikkonnast ei ole hispaanlased. nii et, et see oli see, mida ma tahtsin öelda siin kuuldu kohta ning äh, esimees, ma tahaksin teid veel kord tänada selle algatuse eest ning meie igatahes äh, oleme väga huvitatud äh, sellest tänasest arutelust ja koostööst Euroopa Parlamendiga, et saavutada parimad Euroopa demokraatia jaoks, aitäh! aitäh, mul on väga hea meel, et asjad nii ilusasti arenevad ja öö, ma olen Äh, ma olen näinud, et kõik kõnelejad leiavad, et meil on vaja ühiselt tegutseda. ja nüüd saab sõna Euroopa Parlamendi saadik, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni koordinaator. aitäh! Äh, ma võtan siis sõna Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni äh, koordinaatorina siin põhiseaduskomisjonis ning tahaksin tervitada siin kõiki rahvusparlamentide esindajaid. kõigepealt tahaksin ma öelda seda, et me oleme nõus raportööri härra Tahviga selles osas, et on vaja sellist arutelu. Äh, arutelu, mille aluseks on siis see dokument, mis meie ees on. me leiame, et valimissüsteemi täiustamine, valimisosaluse suurendamine ning äh, kodanike ja Euroopa Parlamendi vaheliste suhete tugevdamine on väga vajalik, eriti kui arvestada neid andmeid, mis meil täna on. me peame olema, tõesti tundma muret, sellepärast et kodanikud ei suhtu meisse kuigi tõsiselt Euroopa Parlamendis. seega see arutelu, mis meil täna toimub, on väga äh, huvitav. meid väga huvitab see, mida kolleegidel rahvusparlamentidest on öelda. ma ei usu, et me saaksime pidada selliseid arutelusid, kui me ei oleks teadlikud rahvusparlamentide poliitilistest seisukohtadest. meil on vaja teada, mida arvavad Euroopa poliitilised erakonnad, aga ka seda, mida arvavad riikide erakonnad. meil on, meie fraktsioonil on mõningad esialgsed mõtted nende ettepanekute teemal ja ka mõned mured, mida tahaksin teiega jagada on väga palju selliseid valdkondi, kus me oleme raportööriga nõus, ma ei hakka neid siin üksikasjalikult äh, käsitlema, aga äh, peatuksin tõsisematel probleemidel. kõigepealt äh, need valimisreformid, mis me välja pakume, näevad ette ka liikmesriikide süsteemide reformimist ja see kõik on väga keeruline näiteks kui muuta seda, mis vanusest alates võib hääletada või, või kui muuta äh, territoriaalseid äh, või mitteterritoriaalseid valimisringkondi. või kui me hakkame reformima seda, kuidas äh, kohti jagatakse, kas kasutatakse siis avatud nimekirju, poolavatud nimekirju, igasugused sellised ettepanekud, mis tulevad Euroopa Parlamendilt ja nõuavad rahvu, rahvuslike valimisseaduste reformimist, on väga keeruline. teiseks, on tehtud ettepanek kutsuda kokku Euroopa konvent, kus käsitletakse just nimelt neid küsimusi. meie arvates ei ole praegu aeg selleks sobiv. me oleme just äh, läbi viinud üsna olulisi poliitilisi reforme siin Euroopas. hetkel äh, oleme me väga suurtes raskustes, ma pean siin silmas meie majanduse olukorda seetõttu ei ole soovitav hakata praegu konventi kokku kutsuma just nimelt, et ainult selle valimise teemaga te tegeleda. ja ärge unustagem, et nõukogu on see, kes peab kokku kutsuma konvendi ja ma ei usu, et nad sellest eriti huvitatud on Euroopa Parlamendi, parlamendipoolne talv, palve sellel, sellel teemal ei ole teretulnud, ma kardan, et nõukogu ei hakkaks seda isegi arutama. mis nüüd puudutab seda, kas see arutelu on vajalik või ei ja kas meil on vaja äh, valimissüsteemi reformida, jah, see on vajalik, aga äh, poliitilises kontekstis saame me konvendi siiski kokku kukkuda ainult siis, kui meil on ette näha suurem hulk reforme. näiteks hetkel on Euroopas kõige olulisemaks teemaks ikkagi majanduse juhtimine, meil on olemas rakkerühm sellel teemal, mis eile äh, tuli välja kuue direktiivi eelnõuga, mis puudutavad just nimelt Euroopa majanduse juhtimist praegu vaatame me läbi eelarveid, arutame seda, kas eh, liikmesriikide eelarvete osas peaks ka Euroopa Komisjonil olema sõnaõigus ja kuidas see mõjutab liikmesriikide suveräänsust, nii et, et need on need arutelud, millele me praegu keskendume. nii et, et Äh, äh, võib-olla me peaksime oma aluslepinguid äh, kunagi tulevikus kohandama just nimelt seal nende uute majanduse juhtimise ettepanekute valguses. nii et, et kui meil on midagi rohkemat arutada kui ainult valimis, valimissüsteemi reform, siis võiks kokku kutsuda konvendi. nüüd see üle-euroopaliste nimekirjade mõte on üsna huvitav, aga me siiski ei poolda seda. millised on siis meie vastuväited? kõigepealt meile teeb muret see, et et äh, seal nimekirjas ei oleks esindatud kõigi riikide kandidaadid. ja see põhjustaks siis ebavõrdsust liikmesriikide esindatuse vahel äh, Äh, sest ma arvan, et mõnedes riikides selline nimekiri küll eriti populaarne ei oleks. siis me oleme mures veel sellepärast, et selline üle-euroopaline nimekiri loob nii-öelda topeltsüsteemi. meil saavad olema kahte liiki parlamendisaadikud. Äh, justkui oleks meil nüüd kaks kategooriat saadikuid. ning äh, need riigiülesed nimekirjad võivad siis äh, sisaldada siin selliseid äh, kuulsaid inimesi, inimesi, kes, kes tegelikult midagi väärt ei olegi, aga kes on hästi kuulsad, hästi tuntud. nii et, et äh, see mõte ei ole tegelikult esindusdemokraatiaga üldse kuidagi seotud sellised üle-euroopalised nimekirjad tegelikult jäävad kodanikest väga kaugele, kardame meie Äh, need saadikud ei oleks kodanikele lähedal meil olen siis juba kahekordne hääletamine, kaks valimissedelit ja paljud kodanikud ei saaks üldse aru sellest kahe nimekirja süsteemist. ja ma arvan, et äh, paljud lihtsalt äh, loobuksid hääletamisest seetõttu. nii et, et ma tahtsin juhtida teie tähelepanu meie muredele seoses selle ettepanekuga, kuigi see ei ole meie fraktsiooni ametlik seisukoht ja me leiame tõesti, et tuleb suurendada ka osalust Euroopa Parlamendi valimistel, aga ma mõtlen, et võib-olla peaks vaatama teisi viise, kuidas seda saavutada, näiteks me kõneleme siin, et väga paljusid asju on vaja reformida, aga võib-olla võiks kaaluda ideed, et eh, iga fraktsioon näiteks esitab kandidaadi Euroopa Komisjoni koha, presidendi kohale. kas äh, ei oleks näiteks võimalik pakkuda äh, valimi-, äh, valijatele võimalust selles valimises osaleda, kas see ei suurendaks näiteks äh, valimisosalust, see oleks palju parem mõte kui need üleriigilised nimekirjad, see suurendaks ju sellist Euroopa mõõdet, näiteks kui meil oleks üks liberaalide kandidaat, üks kristlike demokraatide kandidaat, üks sotsiaaldemokraatide kandidaat ja nõnda edasi kogu Euroopa jaoks. ning kas ei võiks olla niimoodi, et see kandidaat, kes saab kõige rohkem hääli, saab ka selle ametikoha? nii et, et me tahaksime selles, selles küsimuses arutelu natuke laiendada ja lõpetuseks tahaksin veel kord tänada härra Tahvi selle eest, et ta selle arutelu on algatanud, aga ma tahaksin ka öelda, et meie fraktsioon Äh, tunneb väga suurt huvi selle vastu, mis siin täna öeldakse, aga me tahame seda arutelu tõesti laiendada ning äh, ma arvan, et meil on vaja rohkemaid ettepanekuid, kui praeguses raportis on, aitäh! suur tänu! väga selge ettekanne teie poolt. ja annaksin Poola esindajale siin sõna, palun.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 ja nagu mõned eelkõnelejatest siin on öelnud, meil puudub ühine seisukoht, Poolas ei parlament ega ka valitsus ole oma seisukohti esitanud selles küsimuses. ja aga lühidalt ma räägiksin sellest, mida me rääkisime Poola parlamendis eelmisel nädalal. kõigepealt tervitasime seda, mõtet, et Euroopa Parlament on oma mõtteid avaldanud äh, ja üritab äh, konsulteerida kodanikega. meie arutelu käigus äh, avaldati erinevaid arvamusi, meie arutelu kujunes õige kirglikuks. sageli esitatud seisukohad ei olnud mm, kooskõlas erakondade seisukohtadega. mis puudutab äh, nii-öelda poolavatud nimekirjade süsteemi, siis selline süsteem äh, on juba jõus Poolas Euroopa valimiste jaoks, meil on praegu äh, kolmteist valimisringkonda Euroopa Parlamendi jaoks ja üleüldiselt seda, mõtet äh, hindame me positiivselt, vähemalt suurem osa meie Euro-, parlamendi liikmetest suhtub äh, sellesse lähenemisse positiivselt. vähemalt äh, see piirkondlike ja valimisringkondade mõte ja poolavatud eelisnimekirjadega süsteem. Euroopa tasandi nimekirjadesse suhtuti aga skeptiliselt see meenutab meile Poola rahvusnimekirjade aega ja arutelude käigus meie parlamendis oli neid, kes leidsid, et selline süsteem viib erakondadepoolse nimetamise, ametisse nimetamise juurde ja tegelikult kodanike äh, roll, kodaniku valikuvõimalus sellises süsteemis on väga väike. ja tegemist on siis selliste erakonna poolt langetatud valikutega, mitte rahva valikuga. samuti rääkisime oma parlamendis sellest, milline peaks olema kohtade jagamise põhimõte. ja mis puudutab kohtade jagamist, siis selles küsimuses on väga raske erinevaid muudatusi nõukogus läbi suruda. mis puudutab äh, vanusepiiri muutmist kuueteistkümne aastani, äh, see oleks meie arvates äh, juba liig, nii kaugele ei ole mõtet minna valimissüsteemide ühtlustamise mõte aga sai positiivse vastuvõtu osaliseks, vähemalt öö, äh, oleme me valmis äh, ühtlustama mingi piirini. ja ka kuupäevade muutmise küsimus äh, sai positiivse vastuvõtu osaliseks ja me jätkame oma tööd nende küsimuste kallal Poola parlamendis, kuid nagu ma juba olen öelnud, siis paljud mõtetest, paljud ettepanekutest said positiivse vastuvõtu osaliseks ja kui äh, on Euroopal oma ettepanek konkreetselt valmis ja laual, siis äh, vastame me ka oma poolt ametlikult. suur tänu ja nüüd annan sõna meie asepresidendile, aseesimehele. suur tänu, äh, Andrew, sa kuulsid suuremalt osalt meilt, me, meie poolt, kuidas me jagame sinu äh, seisukohti ja ambitsioone, aga samas sinu mõtted said ka kriitika osaliseks äh, ja päris karmi kriitika osaliseks. ma mõtlesin sellest äh, põhjalikult ja äh, ma isiklikult leian ka, et sinu mõtted on teataval määral problemaatilised, ükskõik, kas me neid siis toetame või mitte, igal juhul peame me oma sammud põhjalikult läbi mõtlema. me peame tegutsema järk-järgult ja mõned mõtted, nii palju kui ma praegu arenguid suudan ette näha, võivad äh, tegelikult äh, hoopis töötada meie eesmärkide vastu iseäranis, mis puudutab kampaaniate rahastamist ja riigiüleseid nimekirja, ma kohe selgitan täpselt, mida ma mõtlen. kõigepealt, praegusel hetkel ei ole meil võimalik teostada kampaaniat Euroopa lipu all nii-öelda. ja samas oma poliitilise erakonna lipu all ja tegelikult äh, me, esimene samm peaks olema luba kasutada omaenda erakonna logo, äh, et tuua rohkem selgust, aga sellega seoses võib tekkida ka teatavaid probleeme, kujutage ette, kuidas hakkavad äh, kollased lehed kirjutama äh, Inglismaal, kuidas Andrew Duffi toetavad terroristlikud ühendused Euroopas ja, ja nii edasi ja nii edasi ja see võib tekitada valimisringkondades ju probleeme. selleks, et ära hoida sellist arutelu, et mingisugused salajased äh, rahad kuskilt föderalistide taskust toetavad äh, meie erakondi, kõik sellised äh, kuulujutud, ma arvan, et meie liikmesriigid ei ole sellisteks asjadeks valmis. ma räägin sellest praegu sellepärast, et ma arvan, et see võib meie eesmärkidele lihtsalt vastu töötada ja me peaksime seda arvesse võtma ja siis veel. võib tekkida olukord, kus äh, väga hea mõte, riigiüleste nimekirjade mõte, mille eesmärgiks oleks selline Euroopa-ülene mõtteviis äh, ja selle toomine valimistesse, äh, võib siiski, kui me hakkame seda ellu viima, osutuda üksikasjadega seoses üsna keeruliseks. vaadake juba praegu tänast arutelu siin kujutage ette, millised arutelud siis tekivad Euroopa tasandil, kes nimekirjas on esimesel kohal, kui palju kandidaate ühest riigist, kui palju kandidaate teisest riigist ja nii edasi ja nii edasi. ma arvan, et kõik nende, kõikide nende üksikasjade arutelu ähm, tegelikult võiks üri-, hoopis varjutada sellist Euroopa-ülese mõtlemise arutelu. ja tekib see probleem, kas võib kahes nimekirjas olla üheaegselt, kas võib inimene olla kahes nimekirjas üheaegselt kui sa oled tõeline poliitiline äh, kiskja, kas sa siis äh, võid olla üle riigises, riigiüleses nimekirjas äh, ja ka teises nimekirjas. mõned inimesed ütlevad ja need, kes tahavad vähemalt omaenda tagalat kaitsta, ütlevad, et jah, te võite mind panna sellesse riikide ülesesse nimekirja, aga ma tahaksin siiski samal ajal jääda ka riigi nimekirja, oma riigi valimisnimekirja. ja selline topeltlähenemine kindlasti ei saada positiivset sõnumit meie rahvale. ma toon teile ühe näite. kui president Puusek ütleks näiteks, et ma tahan olla äh, Euroopa nimekirjas ja samal ajal on ta minu, äh, minu ees, minu liikmesriigi nimekirjas ja mida ma siis tunnen? mina leian, et, äh, et mina peaksin toetama selle poolaka valimist üle, riigiülesesse äh, nimekirja, sellepärast et sellisel juhul äh, mina saan jällegi kandidaadiks äh, riigi nimekirjas ja igal juhul riikide üleses nimekirjas inimene tahaks toetada omaenda riigi kandidaati selleks, et vähemalt poliitikas omaenda kandidatuuri ülespoole suruda. ei teki sellist olukorda, kus me valiksime Eh, tekib selline olukord, kus inimesed äh, igal juhul toetavad omaenda koduriigi kandidaati, hoolimata äh, muudest näitajatest, nii et selle asemel, et sellist äh, euroopalikku mõtlemist toetama, toetada, tekib olukord, kus inimesed hakkavad arutlema, kes esimene on nimekirjas, keda tuleks toetada ja arutelud lähtuvad ainult natsionalistlikest vaadetest, lähenemistest ma arvan, et me peame igal juhul need ettepanekud süviti läbi analüüsima, mõned ettepanekud ei ole piisavalt selged, kui näiteks kõik erakonnad esitaksid kahekümne viie kandidaadi ja kahekümne viie kandidaadiga nimekirja või on neid kandidaate hoopis rohkem ja kas need nimekirjad on siis eelisjärjekorrastatud või mitte või teeme me need nimekirjad tähestiku järjekorras ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, kas saab olema mingisugune Euroopa valimiskünnis viis protsenti näiteks ja kui ei ole sellist valimiskünnist, siis tekib võib-olla hoopis kolmkümmend erinevat nimekirja. kuidas kõike seda praktikas ellu viia, sellepärast et tegelikult kui väga hea, mõte võib küll väga hea olla, aga kui me ei ole seda põhjalikult ette valmistunud, siis satub see siiski naeruvääristamise osaliseks, sellepärast et kui kõik asjad ei ole paigas, siis kasutatakse seda mõtet lihtsalt propagandaks ära ja kõik äh, need äh, ja me jääme lihtsalt naerualusteks, sellepärast et kõik üritavad ainult oma huve kaitsta ja meie unistused jooksevad äh, ja raporti autori unistused jooksevad liiva. nii et pidage siis mõelda erakondade rahastamise küsimusele siis äh, partei nimekirjade küsimusele ja äh, liikmesriikide nimekirjade ja Euroopa nimekirjade vahelistele sidemetele rohkem, ma arvan, et need peaksime me rohkem põhjalikult läbi mõtlema, suur tänu, härra Glogovski, ja nüüd siis äh, järgmisena tahaksin ka mina ise midagi öelda, enne kui annaksin sõna jällegi liikmesriikide esindajatele. ma arvan, et tegemist on olulise teemaga ja Euroopa nimekirjade eesmärk on Euroopa erakondade rolli rollile kaasaaitamine paralleelselt liikmesriikide erakondadega. ja ma paluksin härra Tahvil vaadata ja uurida, kas need kakskümmend viis liiget oleks täiendavad seitsmesaja viiekümne ühele Euroopa Parlamendi liikmele või moodustaks see kakskümmend viis liiget, äh, ühe osa seitsmesaja viiekümne ühest liikmest ja sellisel juhul võib tekkida teatavaid probleeme kohtade jaotamisega. paljudes liikmesriikides on erakondlikud nimekirjad, mõningates äh, on võimalik äh, valida ise oma, otsustada ise oma kandidaadi kasuks, mõningate puhul on erakond see, kes paneb kandidaadid eelisnimekirja. kuid ma leian, et selleks, et et äh, oleks väga tore, kui me siiski suudaksime ka Euroopa tasandi e-, erakondi ja neile oma, neile oma dimensiooni anda ja võib-olla ei pea neid liikmeid olema siis kakskümmend viis, võib-olla ka teine või äh, mõni muu arv. ja nüüd siis järgmisena anname sõna härra, härrale Küprosest. suur tänu, härra esimees. έχουμε εξαντλήσει ακόμη τη συζήτηση Küprose parlamendis ei ole me veel selle teema üle arutlenud ja seetõttu ja seetõttu minu kommentaarid on pigem, pigem isiklikku laadi ja mitte niivõrd erakondliku taustaga. kõigepealt tahaksime siinkohal avaldada tunnustust härra Tahvile mitte ainult lihtsalt formaalsuse mõttes, vaid äh, ka sellepärast, et ma leian, et äh, ehkki ta ei ole suutnud oma raportis äh, kõike üksikasjalikult käsitleda, on ta siiski püüdnud olulisema, olulisemat kajastada, nii et ta on härjal sarvist haaranud, analüüsinud võtmeküsimusi. me kõik oleme poliitikas tegutsenud juba aastaid ja me kõik teame, et tegelikult sõltub kõik sellest, kuidas meil õnnestub kodanikke poliitikasse kaasata, kuidas meil õnnestub äh, kodanikele tekitada tunnet, et, et ka nemad osalevad meie projektis. ma arvan, et kodanike jaoks on oluline see, et Euroopa, mida me ehitame, oleks nende Euroopa, meil ei ole alati õnnestunud oma eesmärke saavutada ja viimased valimised, Euroopa Parlamendi valimised näitasid, et meie olime selle ülesande saavutamise osas küll läbi kukkunud, see oli selge. me ei peaks siin endale mingisuguseid illusioone looma. ja kui me tahame nüüd äh, jääda kindlaks sellele loogikale, et äh, meie tuleviku valimissüsteem peaks olema ideaalne, siis pidagem meeles seda, et äh, rahvas praegusel hetkel arvab, et äh, Brüssel on bürokraatia tootmise masin, sellepärast et me tahame kõikidele küsimustele kiireid lahendusi. mina arvan, et ideaal sageli on heade saavutuste vaenlaseks ja ma arvan, et konvent oli väga hea lahendus ja konvent tuleks kokku kutsuda võimalikult kiiresti. valimissüsteem on üheks süsteemiks, mis aitab meil kujutada poliitikute ja kodanike vaheseid, vahelisi suhteid ja, ja ma arvan, et konvent peaks olema igasuguse muutuse puhul esimeseks sammuks. siin on öeldud palju sõnu Euroopa tasandi ehk siis riikide ülese nime, üleste nimekirjade kohta, mis on selliste nimekirjade eesmärk ne,? Neiliste üle, riigiüleste eesmärkide eesmärk on kaasata selline Euroopa, üle-euroopaline dimensioon meie poliitikasse ja ma olen kuulnud siin mitmeid reservatsioone, ka eelkõneleja suhtus reservatsioonidega sellesse küsimusse ja ma olen kindel, et tal on õigus, et seal on teatavaid tehnilisi äh, kitsaskohti. Euroopa valimistel on äh, oma nimekirjad, äh, riikide nimekirjad ja miks peaks meil olema siis äh, kuulsad isikud, miks meil peaksid olema kuulsad isikud riigiülestes nimekirjades? aga ma arvan, et on lahendusi nendele probleemidele. mõte iseenesest on ju ilus ja, ja kõiki neid probleeme on võimalik lahendada. ma arvan, et äh, oleks tore, kui valimistel oleks ka riigiülene meede. ja Euroopa dimensioon Euroopa valimistel võiks olla suurem. ja mina arvan seetõttu, et see üle-euroopaline mõte väärib toetust ja esimeseks sammuks võiks olla siis äh, just nimelt äh, need äh, üle-euroopalised nimekirjad, ehkki üksikasjade osas on meil endiselt teatavaid reservatsioone, me ei peaks lihtsalt uusi kohti looma, uusi ja me peaksime selle üle põhjalikult järele mõtlema. riigid, kes osalevad valimistel äh, ja kelle, kelle kandidaadid on riigiüleses nimekirjas, riikide üleses nimekirjas, nendel võiks olla vähem kandidaate äh, riiklikes nimekirjades, see aitaks võib-olla leevendada ka parlamendikohtade jaotumise ebaõigluse probleemi või tasakaalutuse probleemi praegusel hetkel. ja lõpetuseks peaksime kindlasti mõtlema ka sellele, et erakondade süsteemi usaldusväärsus, kehtiva erakondade süsteemi usaldusväärsus on sattunud ohtu tänu kriisiolukorrale väga paljudes liikmesriikides, kritiseeritakse erakondi ja igal juhul kodanikud tunnevad sageli, et nende heaolu on, et äh, erakonnad ei suuda ta-, tagada nende heaolu ja poliitiline süsteem ei suuda tagada nende heaolu ja seetõttu ma arvan, et selliste poolavatud nimekirjade mõte on hea mõte. ma arvan, et kodanikud seostavad äh, konkreetseid isikuid äh, erakondadega, kuhu nad kuuluvad. olgu tegemist siis äh, liikmesriigi erakonna või Euroopa tasandi e-, erakonnaga. ja ja ma arvan, et isikuid, isikud on sama olulised äh, kui, äh, kui erakonnad iseenesest. suur tänu! ka seal on üks sõnasoovija. ma, ma paluksin härra Tahvil sellele küsimusele vastata või sellele komment-, seda kommentaari omalt poolt ka kommenteerida, nagu ma aru saan, siis isikud äh, ja, ja erakonnad on teie jaoks äh, kaks erinevat asja. Благодаря, господин председател. Аз наблюдавам с изключителен интерес тази дискусия и... Suur tänu. Äh, ütleb härra Iltšev. kuulasin seda arutelu väga suure huviga ja ma näen siin äh, teatavaid suundumusi, äh, meie hulgas on neid, kes suhtuvad ettepanekutesse kriitiliselt äh, ja meie hulgas on neid, kes suhtuvad ettepanekutesse entusiastlikult ning kes sooviksid näha nende mõtete praktikasse rakendumist. ja ma arvan, et see näitab tegelikult, et tegemist on raportiga, mis sisaldab mitmeid dünaamilisi elemente tegemist on raportiga, mis äh, püüab äh, luua süsteemi, mis, äh, mis aitaks vanal toppama jäänud stagneerunud süsteemile taas jalule tõusta. ja ma arvan, et oma raportis härra Tahv saadab meile selge sõnumi ja olulise sõnumi. ta julgustab meid hindama poliitilise idealismi ja poliitilise pragmatismi suhet ja määratlema seda piiri seal vahel. ta on teinud väga huvitava ettepaneku, ta on teinud ettepaneku moodustada riikideülene nimekiri, kus oleks kakskümmend viis kandidaati ja see aitaks meil võib-olla vältida liigset lehmakauplemist, kuid samas see ülesanne, see süsteem on väga huvitav võib-olla ka matemaatikutele, kes ühel heal päeval suudavad luua sellise matemaatilise valemi, mis aitaks meil seda süsteemi praktikasse ellu viia. ja äh, härra Tahv tegi ettepaneku ka moodustada üle-euroopaline valimisringkond ma arvan, et äh, praegune süsteem vajab ajakohastamist ja kui me hakkame moodustama siin piirkondlikke ja, ja kohalikke tasandit tuleks rohkem arvesse võtta, samas kui me moodustame piirkondlikud äh, valimisringkonnad, siis äh, mõningates piirkondades tekiksid vastuolud äh, regi-, piirkondade vahel ja kandidaadid võiksid seetõttu äh, sattuda ohvriks erinevate erakondade vahelises äh, nääklemises ja rivaalitsemises. mina seetõttu toetan tõeliste riikide ülese valimisringkonna mõtet. Euroopa, ma, ma arvan loomulikult, et seda küsimust tuleks põhjalikult arutleda, kuid äh, me peame suhtuma neisse mõtetesse realistlikult, mõningates arengute riigis, arenenud riikides on äh, on valimisosalus suurem kahekümne viie, kahekümne kuni kolmekümne protsendi võrra sellest äh, vahem arenenud riikidest ja äh, mõningates riikides äh, kodanikud ei ole, kodanike rolliks praegusel hetkel ei ole aidata kaasa riigi arengule, vaid olla lihtsalt tööjõuks, nii et igal juhul ma leian, et liikmesriikide õigussüsteeme tuleb ühtlustada, kuid me võiksime samas äh, ka mõelda üldisele Euroopa kodakondsusele ja Euroopa kodakondsusele, mis äh, olekski lihtsalt Euroopa kodakondsus, punkt. meil ei oleks vaja siin konsulteerida mitte ainult rakendusmatemaatikutega, vaid ka teiste ekspertidega, rühmitustega, kes, äh, kellel on kogemusi ideede ja süsteemide kokkusobitamisega. ja mis puudutab liikmesriikide valitsusi, siis mõningates äh, liikmesriikide parlamentides äh, arutletakse põhjalikult äh, nende küsimuste üle, kuid paraku see ei ole nii kõikjal. on siiski palju parlamente, kus see teema ei ole veel päevakorda jõudnud äh, ja kus äh, ollakse selles küsimuses küll maha jäänud. kaks tuhat neliteist on järgmine valimiste aasta ja kodanikud loodavad, et selleks ajaks on valimissüsteem paigas ja see süsteem peaks ju ammutama nendest mõtetest siin täna inspiratsiooni. suur tänu! jah nüüd annaksin sõna Leedu parlamendi esindajale. Dėkoju labai. E, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, tikrai įdomus pranešimas ir buvo. Aitäh, härra esimees. härra Tahv, härra esimees, e, härra Tahvi raport on väga huvitav ja huvitav on olnud ka meie tänane diskussioon mina tutvustan teile oma isiklikku seisukohta. ma ei saa seda nimetada meie parlamendi seisukohaks, sest parlament ei ole seda küsimust arutanud. küll aga teeb ta seda varsti. kui ma peaksin seda raportit täna hindama, siis ma ei oska öelda, kas tegemist on sammuga edasi või sammuga tagasi. poliitikute jaoks muidugi edasiminekuga sest me arutame siin erinevaid äh, aspekte, mida nagunii arutatakse igapäevaelus ja millel lõppkokkuvõttes on tähendus meile kõigile, ükskõik äh, kes Euroopa Parlamenti valitakse. aga hääletajate, valijate jaoks äh, on see selles suhtes tühine samm, et ma ei oska öelda, kas mõni neist üldse märkab mingite muudatuste jõustumist aastal kaks tuhat neliteist, kui need peaksid jõustuma meie Leedus oleme tihti olnud katseloomade rollis. meie president on meile esitanud erinevaid uusi õigusloomelisi ettepanekuid ja meie riigil tegelikult ei ole mingit vahet, kas kehtestatakse üle-euroopaline nimekiri kahekümne viie kandidaadiga või ei kehtestata. poliitikutele see pakub muidugi huvi, see on midagi uut, aga ma arvan, et valija ei pane seda isegi tähele. kui peaminister või president selle nimekirja tõttu Euroopa Parlamenti kandideeriks või pääseks sellesse nimekirja, siis oleks ehk teisiti. ja ähm, meie esindatus on selline, et eelmisel koosseisul, eelmise koosseisu ajal oli meil kolmteist liiget Euroopa Parlamendis, nüüd on kaksteist, seega meie esindatus on äh, madal ja meie jaoks ei muutunud ju eriti midagi, kaksteist või kolmteist inimest, mis vahet seal väga on? ja kuna vahet ei ole, siis ei äh, mõjutanud see oluliselt ka avalikku arvamust. ma julgen kahelda, kas Hispaanias või Saksamaal neid ähm, erisusi arvudes nii väga märgataks, sest need riigid on niivõrd suured me peame mõtlema oma valijatele. kui me tahame, et valijaid oleks rohkem, et rohkem oleks inimesi, kes tulevad valima, siis tuleb mõelda, mida nad tahavad. kas me oleme oma sõnumi nendeni viinud, kas me üldse mõtleme neist, kui me mõtleme ja räägime Euroopa Parlamendist ja Euroopa teemadel? sest me peame endalt küsima, kas Euroopa parlamendivalimised ei ole midagi sellist, mida siseriiklikud parteid lihtsalt äh, enda huvides ära kasutavad. võib-olla tuleb tõesti valimisreforme äh, läbi viia, võib-olla oleks meil vaja elektroonilist hääletust, sest äh, see tähendaks, et valijatel on palju kergem käia valimas. Nad võiksid valida otse arvuti tagant. meil Leedus ei ole elektroonilist hääletussüsteemi, aga ma tean, et Eestis on ja see toimib väga hästi meie tänane diskussioon on liiga piiratud, et me saaksime mõelda hääletajatest äh, ja valijatest, et me saaksime neist äh, põhjalikult rääkida. me räägime siin poliitikutest, sellest, kuidas valimine toimub, tehnilistest üksikasjadest, kuid tegelikult äh, mitte valijatest, kes ju valijas, valimas käivad. kui aastaks kaks tuhat neliteist on need muudatused sisse viidud, siis valijal on ükskõik ja ta ei pane seda isegi tähele. ma austan raportööri ja leian, et need sammud, mida ta välja pakub, on olulised kuid ma eeldan, et keegi ei pane neid samme tähele ja kui me tahame, et oleks teisiti, siis tuleb kõigepealt mõelda, mida vajab valija ja mitte seda, mida vajab poliitik. suur aitäh teile! härra Messerschmidt, kes on äh, meie komisjoni aseesimees, teil on sõna. suur aitäh, härra esimees, tavaliselt äh, olen ma väga õnnelik, kui härra Tahv mõne debati algatab või seda juhib ma tavaliselt ei ole temaga nõus, aga mulle meeldib alati debatt. tänase debati puhul leian, et tegu on suure pettumusega. ja põhjuseks on see, et me kõik oleme nõus. on olemas praktilised äh, probleemid, seetõttu on olemas praktiline vajadus muudatuste järgi, te ütlete ise ähm, sektsioonis kaks, et ähm, meil on siin vaja üle-euroopalist nimekirja lisaks äh, liikmesriikide nimekirjadele, et äh, valimised peaksid toimuma juunis, mitte mais ja nii edasi, kõik need on praktilised üksikasjad, mis nõuavad praktilisi muudatusi. pluss äh, on üldine probleem, milleks on valimisosalus, aga mille üle me debatti peame? me räägime siin ainult sellest, et valimissüsteem peaks muutuma föderaalsemaks. mitte ükski sõnavõtja ei ole rääkinud nendest praktilistest probleemidest, millest räägib raport me räägime ainult sellest, mis äh, ei muutu mitte kunagi reaalsuseks, sest see on, sest see on äh, võimatu. mitu koosseisu meil juba on olnud ja mitu koosseisu peaks veel olema, enne kui liikmesriigid sellise asjaga nõustuks, äh, mitte kunagi. meil ei ole ju mõtet kulutada tervet debatti sellele, et arutada härra Tafi ideid, mis on täiesti ebapraktilised ja teostamatud, selle asemel, et rääkida nendest asjadest, mida on vaja muuta, mida on võimalik muuta me kindlasti peame astuma samme selleks, et neid muudatusi äh, läbi viia, kindlasti tuleb äh, suurendada valimisosalust. aga noored ei tule valimiskastide juurde lihtsalt sellepärast, et me loome Euroopas föderaalsed valimisringkonnad. peamine põhjus, miks nad praegu ei tule hääletama, vähemalt minu riigis on küll nii peamine põhjus, miks inimesed ei vali kedagi, on see, et neil puudub usaldus, puudub usk igasugusesse poliitikasse, poliitikutesse, debattidesse. Nad arvavad, et Euroopa Parlamendil puudub reaalsustaju ja kahjuks antud raport tõestab, et äh, neil inimestel on õigus. nii et härra Taavi raportit äh, pean ma teoseks, mis tegelikult töötab Euroopa Liidu huvide vastu mis kindlasti ei suurenda arusaamist sellest, miks meil on vaja üldse teha mingit koostööd. ma tean, et äh, härra Tahv ütleb teile kindlasti, et ainuke põhjus, ainuke asi, mida tuleks muuta selleks, et äh, täituks Euroopa koostööalane unistus, et ainuke asi, mida teha, on föderaalsem lähenemine mina aga ütleksin, et äh, härra Tahv on kindlasti pettunud, kui ta küsib seda tavainimeselt. tavainimene vastab, et äh, ta tahab ainult äh, praktilisi meetmeid, ta tahab, et oleks vähem bürokraatiat, et töö oleks tõhusam <coughs> ja kõiki teisi asju mis on tõesti igapäevaelus olulised ja tavakodanikku kindlasti ei huvita mingisugune föderaalne reform mitte keegi peale minu ei ole maininud ühtegi nendest praktilistest meetmest, meetmetest, sest filosofeerimine pakub kõigile palju rohkem huvi. nii et armas Andrew, ma arvan, et äh, sa alustad äh, sageli suurepäraseid debatte, kus teed ilusaid sõnu meie helgest tulevikust, kuid äh, tegelikult ei ole mõtet rääkida sellest, mis teoreetiliselt muutub kolmekümne aasta pärast. aitäh! sõna saab Papa Dmitri. suur aitäh! ma kuulasin seda äärmiselt huvitavat diskussiooni täna ja olen seda jälginud rohkem kui kümme aastat. parlamendi endine president eh, andis omal ajal välja ka raporti Euroopa Parlamendi valimissüsteemi reformimisest ja on ju täiesti normaalne, et inimeste arvamused sellises küsimuses lähevad lahku usutavasti on meil vaja lihtsalt rohkem aega selleks, et läbi arutada kõik need härra Tafi raportis sisalduvad üksikasjad. kuid juba praegu tahaksin ma osutada ühele punktile, see on siis tema neljas soovitus. selles punktis ütleb härra Tahv, et me peaksime sisse viima otsese äh, Ähm, debati, mis toimub ainult parlamendi ja nõukogu vahel, ilma et liikmesriikide parlamendid selles osaleksid. aga mis on siis liikmesriikide parlamentide roll? minu seisukohast on kindlasti tarvilik kaasata ka liikmesriikide parlamendid nii protsessi ettevalmistamisel kui selle käigus. täna hommikul rääkis meile ka Luksemburi parlamendi liige, kes ütles, et Euroopa kodanikul on praeguses süsteemis mõnikord tunne, et tegelikult ei ole mõtet äh, valima minna. sest äh, ega liikmesriigi parlament äh, selles küsimuses mingit rolli ei mängi. me kuulasime ka Lord Downesi, kes on Lordide koja liige ja kes ütles, et liikmesriikide parlamentide liikmed ei selgita piisavalt Euroopa Parlamendi tööd või Euroopa Parlamendi liikmete rolli. ma ei saa sellega tegelikult nõustuda, sest ise olen olnud parlamendis tööl kakskümmend aastat. veel üks asi. kõik parlamentaarsed assambleed töötavad üldiselt nii, et enamik liikmeid usub, et äh, meie uus äh, struktuur, uus äh, alusleping peaks andma ähm, rohkem volitusi nii Euroopa Parlamendile kui liikmesriikide parlamentidele. kuid probleem seisneb selles, et liikmesriikide parlamentide liikmed ei ole ju otse valitud Euroopa kodaniku esindajad ja seetõttu Euroopa Parlamendi liikmed sageli ei tunnusta meid piisavalt, kuna Euroopa Parlamendi liikmed on otse valitud Euroopa kodanike esindajad. meil on siiski võimalik äh, oma arvamust väljendada ja kui me sedagi ei saa, siis äh, me arvame, et tegelikult ka Euroopa Parlamendi debatt ei ole õigetel alustel. ma usun, et äh, Lissaboni lepinguga on tegelikult ette nähtud suurem roll ka liikmesriikide parlamentidele kui me tahame demokraatia defitsiidi probleemi lahendada, siis on äärmiselt oluline, et suhted oleksid võrdsemad, et Euroopa Parlamendi liikmed ja liikmesriikide parlamentide liikmed oleksid äh, omavahel võrdsemad. aitäh! aitäh ka teile, proua Papadimitri! see, mida te ütlesite, näitab meile veel kord, et tänane debatt on väga oluline ja et oluline on ka üldine kontekst, mitte ainult valimissüsteemi muutmine, vaid ka suhted Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. kogu Euroopa Liidu struktuur tegelikult vajaks reformimist, kuid see äh, protsess on pikk ja seda me täna lõpule ei vii. härra Šolts, suur aitäh, härra esimees ma tahaksin kõigepealt rääkida tagajärgedest ja öelda, et härra Tahvil on õigus, oma põhjenduspunktides B ja C on ta öelnud, et Euroopa Parlament peab haarama algatusest, peab haarama võimalusest ja tegema omapoolse algatuse. meie tänane debatt näitab meile ka seda, mis on õige ajahetk. pärast Euroopa Parlamendi valimisi oleksid komisjon, nõukogu, parlament, liikmesriigid pidanud maha istuma ja alustama läbirääkimisi, võttes arvesse, kui kohutavalt madal oli valimisosalus viimastel parlamendi, Euroopa Parlamendi valimistel. kui aus olla, siis see langev osalus ei puuduta ju mitte ainult Euroopa Parlamendi valimisi, vaid ka äh, liikmesriikide parlamentide ja kohalike omavalitsuste valimisi. mulle teeb muret see, et kas me ikka suhtume piisavalt tõsiselt sellesse, et meie valijad ei ole piisavalt äh, motiveeritud äh, valimas käima? ükskõik milliste valimistega on siis tegu, valitagu Euroopa Parlamenti, äh, oma parlamenti, kohalikel omavalitsustel, valitsuse valimistel linnapead või midagi muud. kas me arvestame liikmesriikide reaalsusega? kas me vaatame, mil viisil liikmesriik saab osa võtta Euroopa Liidu poliitikast, kuidas ta on esindatud parlamendis, nõukogus või komisjonis ja kuidas ta seeläbi saab arendada Euroopa Liitu. mina, nagu paljud teisedki liikmesriikide esindajad, ütlen, et tegemist ei ole lõpliku diskussiooniga. mingit arvamust me kujundanud ei ole Euroopa Parlamendi poliitilised fraktsioonid ei ole samuti seda piisavalt kujundanud, kuigi mm, seda raportit kahtlemata arutatakse. tegemist ei olegi tegelikult poliitiliste seisukohtadega. selles suhtes, et me ei pea otsustama, mida me härra Tafi raportiga peale hakkame, kuid härra Tafi raport ähm, toob meieni väga õiged küsimused ja nende küsimuste asjus võime me kindlasti läheneda väga äh, produktiivselt. Teile, härra Messerschmidt, ütleksin ma, et minu meelest ei juhita meid kodanike tõelistelt huvidelt kuidagi eemale. kui me vaatame valimisi kui võimalust rohkem inimesi tuua valimiskastide juurde, siis jah, see on tähtis tahk, kuid mitte ainuke tahk ka mina tahaksin siin välja tuua kolm-neli äh, tähtsamat ja huvitavamat punkti, mis puudutavad mm, Euroopa parteisid. minu meelest on Euroopa poliitilised parteid täiesti olemas. kui ma õigesti kuulnud olen, siis on need kokku kümme minu meelest saavad nad Euroopa üldeelarvest ka raha ja suhteliselt suure summa ja neil on ähm, õiguslik äh, äh, staatus, nad alluvad teatud õigusnormidele. aga me ei tunnusta neid äh, piisavalt, alles kahe tuhande üheksandal aastal ähm, kehtestati nende jaoks eeskirjad ja kui see nii on, siis kuidas tegelikult saaks Euroopa poliitiline partei, ükskõik milline neist, eh, suurendada Euroopa kodaniku teadlikkust Euroopa Liidu poliitikast? Euroopa Liidul, Euroopa Liidu funktsioonid ja toimimine ei ole kõigil päriselt selged ja me peaksime seetõttu mitte rääkima sellest, kas on vaja või ei ole vaja kahtekümmet viit lisaliiget üldise nimekirja alusel, vaid pigem me võiksime rääkida sellest, milline on liikmesriikide suhe ähm,, suhe Euroopa Parlamendiga. ja kuidas äh, teatud isikud äh, ametisse astuvad. see puudutab see puudutab Euroopa poliitikat, aga ka liikmesriikide ja kohaliku omavalitsuse tasandi poliitikat. me peame endalt äh, küsima, mida soovitakse teha Euroopa Liidu tõeliseks ülesehitamiseks, kas üldse on olemas mingi poliitiline motivatsioon ja tahe, kas see on olemas kodanikel, kas see on olemas eliidil või äh, poliitilisel juhtkonnal, milliseid otsuseid tehakse? juba praegu on suur osa pädevustest ju üle antud Euroopa Liidule me vajame muidugi valimisseaduse reformi. ja me peame kuidagi lahendama ka valimisosaluse küsimuse siseriiklikul tasandil. ja peame mõtlema sellele, kas Euroopa poliitilised parteid peaksid võib-olla andma teatud protsendi Euroopa partei, Euroopa Parlamendi liikmetest et proportsionaalsuse põhimõte oleks paremini paigas, need ei oleks lisaliikmed. Need Euroopa parteid, millest me siin räägime, peaksid osalema üldises diskussioonis Euroopa Parlamendi tuleviku kohta. ja nad ei peaks sealjuures võib-olla rõhutama oma liikmesriiki ja oma ähm, rahvuslikku kuuluvust oma kuuluvust mõne liikmesriigi alla, vaid nad pigem peaksid mõtlema Euroopa Liidule tervikuna ja Euroopa tulevikule. praegu aga me suurendame lihtsalt äh, lõhet kodanike ja Euroopa Liidu poliitikat ajavate isikute vahel. ma arvan, et kodanikud on äh, väsinud igasugustest valimistest. enamik neist ütleb, et ükskõik, mida mina tahan, midagi ei muutu nagunii, midagi ei tehta. Nad on väsinud sellest, et nad üritavad midagi muuta. aga poliitikud ei saa nende probleemidest ikkagi aru ja ei lahenda neid. see on kahtlemata ka probleem. võib-olla tõesti oleks konvendi kokkukutsumine õige või tuleks seda nimetada assambleeks, ükskõik kuidas me seda nimetame, aga selles peaksid olema liikmesriikide parlamentide esindajad, samuti Euroopa Liidu institutsioonid ja lisaks kindlasti kodanikuühiskonna esindajad. tegemist on probleemiga, mis puudutab kõiki tasandeid ja me peame edasi liikuma muidugi on äh, tegemist äh, nii ambitsioonikate eesmärkidega, et neid ei ole võimalik täita aastaks kaks tuhat neliteist, aga ikkagi peame alustama kohe täna, sest muidu kolme või nelja aasta pärast, kui toimuvad uued Euroopa Parlamendi valimised, tuleb valimiskastide juurde veel vähem inimesi ja mitte midagi ei ole lahendatud, aitäh! aitäh! veel kord kui me mõtleme Euroopa parteide küsimustele, siis äh, näib, et see huvitab paljusid. ja näib ka, et on teatud konflikt liikmesriikide ja Euroopa parteide vahel. kui me tahaksime, et Euroopa Parlamendi valimised oleksid nii-öelda euroopalikumad, äh, siis lisaks kahekümne viiele äh, kandidaadile, kes oleksid ühtses nimekirjas või selle asemel, või ka selle asemel, võiks mõelda sellele, et me valime otse komisjoni presidendi ja siis teatud äh, reserv, reservnimekirja nendest, kes oleksid kas liikmesriikide või Euroopa nimekirjas. ja nüüd Ungari, palun. köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt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 me mõlemad oleme põhiseaduskomisjoni liikmed Ungari parlamendis ja ka mitmetes teistes komisjonides. härra Messerschmidt juhtis tähelepanu väga olulisele probleemile, miks suhtuvad Euroopa kodanikud asjasse nii skeptiliselt? meie oma parlamendikomisjonis Ungaris oleme loonud allkomisjoni, mille ülesandeks on äh, välja selgitada, äh, mis tegelikult toimus, kui politsei äh, ründas inimesi kahe tuhande kuuendal aastal. korraldus nendeks rünnakuteks andi, anti tegelikult väga kõrgelt ja on väga kahetsusväärne, et midagi sellist juhtus ning on tõesti kahetsusväärne, et Euroopa Liit Äh, tol korral mitte mingisuguseid samme ei astunud, mitte mingisugust uurimis, uurimist läbi ei viinud. Äh, härra Frattini, kes tol ajal oli siseasjade volinik, ei teinud selles asjas mitte midagi. ei pööranud tähelepanu nendele rünnakutele, mida Ungari politsei läbi viis äh, nüüd on aga astutud näiteks Prantsusmaa puhul selliseid samme ma arvan, et Prantsusmaa seisab praegu silmitsi probleemiga, mis ei ole võõras ka paljudele teistele liikmesriikidele. meie oleme selle probleemiga tegelenud juba aastakümneid. Euroopa Liit ei suuda pakkuda mingeid käegakatsutavaid vastuseid ja see põhjustabki seda skeptilisust Euroopa kodanike hulgas. mis puudutab härra Tafi raport, raportit, siis äh, tõepoolest see diagnoos, mille ta oma raportis välja pakub, on õige, valitseb skeptilisus, huvipuudus, aga härra Tahv ajab põhjused ja tagajärjed segamini. põhjuseks on see, et Euroopa Liit ei suuda pakkuda õigeid vastuseid. tagajärjeks on see, et Euroopa on tänaseni ikkagi veel lääseks ja idaks jagunenud lääneriikideks ja endisteks kommunismiriikideks paberil on need kaks äh, riik, liiki riike võrdsed, aga tegelikult nad ei ole võrdsed, ma näen siin juhatuses istub proua Kurmai, kes on Sotsiaaldemokraatliku partei esindaja, kes need politseirünna-, kes nende politseirünnakute jaoks korralduse andis. ma tahaksin öelda ka näiteks seda, et elatustase paljudes uutes liikmesriikides on väga madal ja kodanikel on lihtsalt kõrini Äh, töölisi ei kaitsta ega ei toetata. Euroopa Liit äh, ei äh, reageeri ka sellistele küsimustele, kuidas on näiteks võimalik, et Slovakkiast sai Euroopa Liidu liige olukorras, kus Benashi dekreedid on endiselt jõus ning selle läbi kannatavad ungarlased ja sakslased. kümme protsenti Euroopa Liidu rahalistest vahenditest läheb lihtsalt kaduma korruptsiooni tõttu ning ma olen nõus äh, nendega, kes äh, siin neid reforme kritiseerivad. Äh, probleem tegelikult ei ole reform, plaanitavates reformides endis, aga probleem on selles, et härra Tahv ei näe probleemi kodaniku vaatevinklist lahendamine võib-olla ei olegi nii oluline, aga me peame lahendama demokraatia defitsiidi probleemi. see on see väljakutse, mis meie ees seisab ja kas jutt on siin nüüd föderalismist või üle-euroopalistest nimekirjadest, mida mõned inimesed siin on soovitanud, kas me äh, vaatame, me peaksime vaatama liikmesriikide kodanike lootusi, paljud inimesed tahavad neid äh, maha vaikida Äh, paljud inimesed tahavad, et liikmesriigi tasandil rohkem tehakse, et äh, Euroopa Liit oleks tugevamini kohal ka liikmesriikide tasandil ning see valimisreformi süsteem ei paku kodanikele eriti huvi Äh, enamik inimesi lihtsalt, äh, kui nad lähevad Euroopa Parlamendi valimistele, näevad äh, Euroopa Liidu lippe ja mõningaid nägusid, kelle suust nad on lubadusi kuulnud, aga oma lubadusi need inimesed ei pea. Euroopa Liit ei paku neile tõelisi vastuseid. ning nüüd peatuksin siis mõnel üksikasju, üksikasjalikumal asjal. kõigepealt punkt kaks B tegemist on siis äh, allpunktiga B. juristina ma tean ja äh, kolleegid võivad kinnitada, et, et alati probleemid on üksikasjades. Äh, kas see välja pakutud süsteem funktsioneerima hakkab, seda ei ole võimalik öelda. kõik reformid on juba algusest peale hukule määratud, vähemalt kodanike vaatevinklist. Need ettepanekud oleks tulnud kirja panna juba lisa, kujundada juba Lissaboni lepingu kontekstis. ma igatahes ei näe selles dokumendis küll mingit Lissaboni lepingu peegeldust inimeste käest küsitakse, kas reforme oleks vaja või ei, aga siin ei ole mingi sõnagagi juttu sellest, kuidas seda kõike hakatakse ellu rakendama, jällegi jäetakse valijate soovid täiesti arvestamata. Äh, sest mingit referendumit ju ei korraldata ja mis puudutab neid üle-euroopalisi nimekirju, siis äh, see, see tooks kaasa ka Euroopa Valimiste Ameti loomise, mis lükka-, tõukaks inimesi veelgi eemale nii et, et kui me soovime neid üle-euroopalisi nimekirju, lisaks veel riiklikele nimekirjadele, siis see mitte üksnes ei käiks inimestele närvidele, vaid see ei oleks ka eriti demokraatlik. nüüd, äh, mis puudutab seda konvendi kokkukutsumise mõtet, siis minu arvates ei ole see ka väga õige mõte äh, õnneks põhiseaduskonvent kukkus läbi ja ma arvan, et see uus konvent kukuks samamoodi läbi sellised äh, konvendid on bürokraatlikud institutsioonid ning äh, ei teeni kodanike huve. Äh, need on mõeldud ainult USA toetamiseks ja seal lihtsalt minnakse edasi ideedega, vaatamata sellele, kas kodanikud neid toetavad või ei ja mul oli väga hea meel, et ma siin täna arutelul osalesin ja kõiki erinevaid seisukohti kuulsin. aitäh. Teie siis sisuliselt ütlesite ei härra Tahvi ettepanekutele, aga vähemalt te andsite eh, oma panuse meie arutelusse. ja nüüd eh, saab sõna Portugali esindaja Muito obrigado, senhor president. Kar... aitäh, esimees, kolleegid. härra Tafi raport ei ole äh, veel olnud arutusel Portugali parlamendis ega ka mitte minu erakonnas, milleks on Portugali Sotsialistide Partei seega kõik, mis ma täna ütlen, on ainult minu isiklik seisukoht. tõtt-öelda arvan ma, et see raport, mille härra Tahv on esitanud, on väga ambitsioonikas katse reageerida nendele probleemidele, millele viitas meie äh, esimees härra Kassiini äh, tänase istungi alguses. ta rääkis äh, ohust, et Euroopa Parlamendi valimised võivad muutuda puht riiklikuks kampaaniaks, nii tihtipeale ongi, ja see tähendab seda, et Euroopa valimised ei täida tegelikult oma eesmärki, ei aita soodustada Euroopa poliitilist integratsiooni. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, me võib-olla ei jõua kõiki neid muutusi ellu viia. ma pooldan neid kolleege, kes sellele juba tähelepanu juhtisid. tegemist on väga lühikese ajaperioodiga, aga me peame alustama äh, sammudega õiges suunas. siin on väljendatud juba äh, mitmeid kahtlusi selles osas, mis puudutab äh, näiteks ühtset valimissüsteemi kõigis liikmesriikides, kahaneva proportsionaalsuse tagamist aga ühele vastuolulisele küsimusele pole me tähelepanu pööranud. see on seotud nende üleriigiliste nimekirjadega. me oleme siin täna kuulnud vägagi äärmuslikke kommentaare Äh, mis on isegi seadnud küsimuse alla selle, milleks me täna üleüldse siin saalis istume. me osaleme siin täna foorumil, äh, kus me püüame edendada Euroopa integratsiooni ideaale. mina äh, enne sõnavõtu lõpetamist tahaksin öelda vaid seda, et see mõte, et erakonnad mis tegutsevad Euroopa üleselt, pole äh, kuni siiani äh, suutnud äh, võib-olla meie valijate ideaale kehastada tuleneb tihtipeale sellest, et ei ole olnud selliseid tingimusi, et nad oleksid saanud välja tulla üle-euroopaliste valimisplatvormidega, et nad oleks saanud tegutseda väljaspool Euroopa Parlamenti, Euroopa ühiskonnas laiemalt ning seetõttu usun ma, et on äärmiselt oluline, et meil oleks äh, kokkuleppel põhinev tegevuskava, et meil oleks poliitiline programm, äh, et Euroopa parteidel oleks selline poliitiline programm, mida nad saaksid kaitsta Äh, ja selles mõttes oleks see üleriigiliste äh, nimekirjade olemasolu päris põhjendatud, ma ei tea, kas seal peaks olema just kakskümmend viis kandidaati, nagu praegu äh, on plaanis, aga peaks ikkagi olema tagatud kõigi riikide tasakaalustatud esindatus, kõigi Euroopa huvide tasakaalustatud esindatud. ma oletan, et see arv kakskümmend viis on ainult lähtepunktiks protsessis, mille jooksul me järk-järgult jõuaksime just nimelt rohkem Euroopa-ülesele põhimõttele Euroopa Parlamendi valimisel. mina olen seisukohal, et üle-euroopalised kandidaatide nimekirjad on hädavajalikud selleks, et kujuneksid välja Euroopa-ülesed poliitilised platvormid, mida töötavad välja Euroopa erakonnad ja see kõik edendaks poliitilist integratsiooni Euroopas, aitäh! aitäh, nüüd saab sõna meie kolleeg härra Lainen, ta on selle komisjoni endine esimees, enne mind oli ta sellel ametikohal ja praegu juhib ta keskkonnakomisjoni. härra Lainen, teil on sõna. esimees härra Kassiini, kallid kolleegid, mul on väga hea meel, et ma saan jällegi põhiseaduskomisjonis olla keskkonnakomisjoni esimehena tuleb mul tegeleda nii paljude asjadega, et paljude põhiseadusteemade jaoks ei jää enam aega. aga see tänane teema on mulle juba aastaid huvi pakkunud, sellest ajast saadik tegelikult, kui ma olen olnud Euroopa Parlamendis. minu meelest on tegemist Euroopa demokraatia jaoks strateegiliselt tähtsa teemaga. see teema on oluline ka Euroopa Parlamendi valimiste arengu kontekstis Need valimised on nüüd toimunud juba kolmkümmend aastat, aga eh, iga järgmise valimisega on osalusprotsent läinud järjest väiksemaks. mina olen eh, korralda-, osalenud kolmel Euroopa Parlamendi valimiskampaanial, tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal asi ei läinud eriti hästi Äh, inimesed olid mures euro kasutusele võtmise pärast. kahe tuhande neljandal aastal olid asjad veel hullemad. inimestele tegi muret Euroopa Liidu laienemine, jälle üks teema, mis vähemalt Saksamaal oli väga aktuaalne ning kahe tuhande üheksandal aastal oli euro olemas, selle laienemine oli juba toimunud, aga asjad läksid veelgi hullemini. inimesed ei saanud aru, miks nad üleüldse pidid valima minema Euroopa Parlamendi valimistel meil tegelikult ei ole Euroopa valimisi, meil on kakskümmend seitse riiklikku valimist. Äh, kakskümmend seitse riiklikku äh, valimiskampaaniat. minu erakond, mis on väga euroopalik, äh, tahtis leida sellist teemat, mis oleks selline vastuoluline ja huvitaks kõiki Euroop-, eurooplasi opositsioonierakonnad aga tahavad kasutada neid Euroopa Parlamendi valimisi kui äh, võimalust välja selgitada, kui populaarne nende erakond on, nii et, et Euroopa Parlamendi valimisi tegelikult äh, kuritarvitatakse, seal tõstatuvad äh, riiklikult olulised teemad ja Euroopa teemad jäävad kuskile teisele või kolmandale kohale, meedias nad kajastamist ei leia. niimoodi meedia toimib lihtsalt. Neil on vaja sellist võimuvõitlust konkurentsi ning Euroopa Parlamendi valimistel seda äh, ei toimu rah-, riiklikul tasandil, see toimub Euroopa tasandil. niisiis loogiliseks jätkuks Euroopa Parlamendi otsevalimistele sisseviimisele tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandal aastal. Äh, juba siis oli tegelikult väga palju skeptitsismi nende valimiste teemal. Äh, väga palju vastuseisu. ja läks väga-väga äh, palju aega tegelikult, enne kui see mõte Euroopa valimistest küpses ja inimestele jõudis kohale, et lihtsalt ei saa riiklikke par-, rahvusparlamendi delegatsioone Strasbourgi saata viiekümnendatel, kuuekümnendatel aastatel see süsteem toimis, aga seitsmekümnendatel enam mitte ja seega tuligi saadikud valida teistmoodi. ja nüüd, kolmkümmend aastat hiljem, me oleme jõudnud punkti, kus tuleb astuda järgmine samm. me peame Euroopa Parlamendi valimised muutma tõeliselt Euroopa valimisteks. mina olin parlamendis äh, raportöör Euroopa erakondade statuudi teemal kahe tuhande neljandal aastal, just enne Euroopa Parlamendi valimisi, äh, me koostasime selle raporti ja äh, sel ajal oli Kreeka Euroopa Liidu eesistuja ning äh, selline, selline, sellel teemal Euroopa erakondade statuut väljendati ka igasugust muret küll Prantsusmaal, küll Portugalis, Luksemburgis, minu arust ka Belgias ja Kreekas. olukord oli selline, et erakonnad tollal ei saanud võtta, ei saanud äh, raha äh, erainstitutsioonidelt ja me üritasime leida äh, Euroopa tasandil lahenduse ja kuna Kreeka jäi erapooletuks, ainult seetõttu meil õnnestus see seadus läbi suruda, meil on praegu Euroopa erakonnad, meil on olemas nende erakondade statuut, asjad on pisut arenenud, aga aga need erakonnad ei saa e-, eriti tegutseda, nii et, et mida nad nüüd teha saavad? tegemist on omamoodi Lions klubiga või, või keegliklubiga. Äh, erakonnad soovivad äh, võimu, nad soovivad mandaati valimistel, nad soovivad kaitsta oma huve. aga Euroopa erakondadel praegu seda võimalust ei ole, nad ei saa isegi korralikku üle-euroopalist valimiskampaaniat korraldada. nii et, et äh, sellest kõigest ei sünnigi kunagi mitte midagi, kui Euroopa erakonnad ei saa mandaate meil koostati juba tegelikult üheksakümnendatel aastatel parlamendis raport, kus nõuti et, et kümme protsenti parlamendisaadiku kohtadest peaks jagatama läbi Euroopa, üle-euroopaliste nimekirjade. Andrew Duff on oma nõudmistes äh, üsna tagasihoidlik, tema tahab ainult kahtekümmet viit kohta. parlament on vahepeal saanud suu-, muutunud suuremaks ja me küsime tegelikult vähem kohti praegu on esitatud täpselt samasuguseid argumente nagu kümme aastat tagasi, härra Fayot jut-, äh, räägib sama juttu, mida kümme aastat tagasigi ja muide ta eksib, muide tema naaber, tema, temaga me oleme, elame lähestikku, tema mõte, et meil oleks piiriregioonide jaoks üks nimekiri, äh, on äh, sellise nimekirja realiseerumine on täpselt sama kaugel kui Euroopa nimekirja realiseerumine, äh, inimesed lihtsalt ei soovi selliseid asju ja tegelikult on kahju, et euroopameelsed saadikud alati tulevad välja samade argumentidega. me elame ka lõppude lõpuks meediaajastul, me kõik äh, tugineme internetile, televisioonile ja Euroopa äh, valimistel oleks meedia just see arutelude platvorm meil siin Euroopas on loomulikult äh, keeleprobleemid, aga me saame tõlkeks kasutada kaasaegset tehnoloogiat ja siis meil oleks Euroopa aruteludes täiesti uus dünaamika. ka nende Euroopa Parlamendi valimiste eesmärk muutuks, nii et, et minu arvates on jät-, kätte jõudnud aeg, kus kodanikud peaksid saama Euroopa valimistel kaks häält, üks hääl peaks minema siis riiklikule nimekirja, riiklikus nimekirjas olevale kandidaadile. ja suurtes riikides on ka regionaalsed nimekirjad veel, see võib niimoodi jääda, selle kallale pole vaja minna, aga meil ei ole seda teist komponenti. tõelist euroopalikku komponenti üle-euroopalist nimekirja sellepärast et äh, kui see oleks, siis äh, see peegeldaks ju ka Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi kahekordset äh, legitiimsust. sest me oleme ju liikmesriikide kodanikud ja me oleme ka alates Maastrichti lepingust Euroopa Liidu kodanikud. aga seda mõtet ei ole korralikult ellu rakendatud, kuigi me oleme seda kaalunud juba üheksakümnendatest aastatest saadik Äh, kui selline süsteem sünniks aastaks kaks tuhat neliteist, oleks suurepärane, aga kaks tuhat üheksateist pole ka paha, kui asjad kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks valmis ei saa ja kui me ütleme, et need üleriiglises nime, üle, riikide üleses nimekirjas olevad kandidaadid on kodanikest nii kaugel, no ma ei tea, mina tulen riigist, kus on kaheksakümmend kaks miljonit äh, inimest, äh, nii et, et äh, kõik kandidaadid on omamoodi kaugel ja lähedal. lähedal sellepärast, et meedia toob kandidaadid inimestele lähedale, nende nägusid nähakse ju kogu aeg. ma arvan, et ka need Euroopa ülestes nimekirjades olevad inimesed saavad läbi meedia tuntuks kogu Euroopas nii et, et äh, minu arvates see, mida Andrew on teinud, on väga ambitsioonikas, võib-olla isegi liiga ambitsioonikas. aga Andrew, ma jätaksin paljud üksikasjad, mis sa sinna raportisse oled pannud välja, sest enamus nendest on üsna tehnilised kõige olulisem on saavutada see läbimurre, et meil oleks kõrvuti riiklike nimekirjadega ka üle-euroopalised nimekirjad. nii et, et meil sünniks tõesti tõeline Euroopa-ülene arutelu ja Euroopa demokraatia meil on tõesti vaja muuta aluslepinguid. ja kõige parem viis seda teha oleks läbi konvendi, aga äh, peab vaatama ka, millised on olemas alternatiive. meil on Horvaatia ühinemisleping, meil on ühinemisleping äh, ka järgmiste kandidaatriikidega sõlmimisel, nii et, et äh, palju võimalusi, kus me selle teema saaksime tõstatada. lõpetuseks Äh, see strukturaalne läbimurre suur, rohkema Euroopa nimel äh, äh, sellele kindlasti on vastu euroseptikud, nemad ütlevad kindlasti, et see ei hakka toimima, aga nad on kõigele vastu kogu aeg. Äh, liikmesriikide erakondadele see ka ilmselt ei meeldi. Äh, nagu ma ütlesin, mina olin Euroopa erakondade statuudi teemal raportöör. ja äh, muide, sel ajal loodi ka väga palju sihtasutusi nagu Konrad Adenaueri sihtasutus ja, ja paljud teised Äh, sel ajal muide öeldi, ei ole vaja ka Euroopa sihtasutusi, milleks neid vaja on. nüüd nad meil on olemas, asjad toimivad väga hästi, inimesed on nendega ära harjunud ja ma arvan, et samamoodi läheb ka nende üle-euroopaliste nimekirjadega, paljud inimesed ütlevad, et et need ei hak-, need ei toimi, et praegu on asjad kõik hästi, aga tegelikult asjad ei ole hästi. lugu Euroopa Parlamendi valimistega läheb järjest viletsamaks ja kolleegile Ungarist äh, ma võin öelda, et, äh, et jah, see on halva poliitika tulemus, võib-olla tõepoolest, aga äh, demokraatia tähendab äh, dialoog ja äh, ma tahaksin küsida, kus need arutelud, kus need dialoogid Euroopas on, ainult paar nädalat enne valimisi ja siis ongi kõik. kui Brüsselis toimub mingi skandaal, siis võib-olla arutatakse kah sellel teemal, aga muidu meist eriti ei kuulegi. nii et, et äh, ma olin tõesti väga kirglik oma sõnavõtus, aga ma olen selle teemaga üle kümme aasta tegelenud ja Andrew, ma tahaksin öelda, et kui see raport hääletusele läheb, võib-olla sa peaksid siit loobuma, siin loobuma mõnes asjad, äh, äh, mis puudutavad näiteks liikmesriikide traditsioone ja nõnda edasi, aga sellised strateegilised asjad nagu üle-euroopalised nimekirjad, peaks siia sisse jääma, sest äh, siin on just vaja tõelist läbimurret. ja me võime rääkida üksikasjadest valitsustevahelistel konverentsidel või kui võimalik, siis ka konvendis. nii et, et äh, suur aitäh, härra esimees, selle võimaluse eest sõna võtta. aitäh, härra Lainen. ja järgmine kõneleja on Prantsusmaalt. Merci d'avoir organisé cette euh, euh rencontre de aitäh äh, selle eest, et te korraldasite selle tänase kohtumise. Äh, ma olen äh, väga tänulik tänaste ettekannete eest ja tahaksin tegelikult re-, re-, vastata sellele, mida ütles eelkõneleja. talle tundus, et need tehnilised aspektid tuleks ehk kõrvale jätta, aga meile pakkusid just need nimelt väga suurt huvi. kõigepealt tahaksin rääkida ajakavast. ma ei tea, kas me jõuame kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks valmis. aga ma tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta on selle arutelu just praegu käivitanud, sest tegemist on väga päevakajalise teemaga. juhiksin tähelepanu vaid ühele asjale. Prantsuse senat üsna hiljaaegu korraldas arutelu äh, nende territoriaalsete või riiklike valimisringkondade teemal see eh, toimus, see arutelu toimus senatis, loomulikult eh, parlamendi alamkoda peab ka oma arvamust avaldama, aga eh, sellised mõttevahetused pakuvad meile suurt huvi. enne kui peatuksin sellele, mida ütles härra Tahv, tahaksin öelda, et väga oluline on meeles pidada ka seda, et Euroopa Parlamendi valimismenetlus on midagi väga olulist Äh, võib tunduda, et asi on ainult paaris tehnilises äh, meetmes, aga tegelikult äh, me räägime ju sellest, kuidas tugevdada demokraatiat. me räägime sellest, kuidas tugevdada Euroopa identiteeti me ei saa ju äh, silmi sulgeda reaalsuse ees, me teame, mida meie kodanikud arvavad ja praegune kriis on tugevdanud neid kahtlusi, mis kodanikel on kui kõnelda nüüd demokraatia Euroopa tugevdamisest, siis me peame samas äh, lugu pidama ka äh, riiklike institutsioonide ja võimude identiteedist. meil on vaja äh, vaadata, millised on suhted Euroopa Liidu ja liikmesriikide kohalike võimuorganite vahel ma tahaksin äh, juhtida tähelepanu ka mõnele tehnilisele detailile, mis puudutavad äh, härra Tahvi ettekannet ja siis tuleksin poliitilisemate märkuste juurde. Äh, jutt käis Euroopa Parlamendi saadikute privileegidest ja immuniteetidest tegelikult seda teemat me oleme ka liikmesriikides arutanud Äh, koos oma kolleegiga senatis oleme me nüüd juba mitu kuud äh, olnud liikmeks komisjonis, mis loodi selleks, et äh, saada ülevaadet just nimelt kõigest, mis toimub valimiste käigus, olgu need siis riiklikud parlamendivalimised, kohalikud valimised, regionaalsed valimised ja oleks äh, väga, väga raske siin mingeid reegleid hakata kehtestama Euroopa valimiste jaoks, kui ei teata, mis toimub liikmesriikides. siin mainiti ka seda valimisiga, kas kuusteist või kaheksateist. tegemist ei ole ainult Euroopa Parlamendi valimiste jaoks olulise teemaga Äh, ma arvan, et äh, me peaksime äh, ühtlustama selle valimisea kõigis liikmesriikides. on ju väga veider, kui inimesed saavad Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ja siis oma koduriigi valimistel ei saa. ning see teema mõjutab ka teisi õigusi, nagu näiteks kriminaalvastutuse iga ja nõnda edasi. nii et, et see hääle, hääletamisiga on oluline teema ja äh, ma rohkem, veel üks tehniline märkus, enne kui ma muude märkuste juurde lähen. Äh, nimelt äh, ma keskenduksin oma koduriigi olukorrale ma, meil on samuti väga palju selliseid inimesi, kes, kes ei ole Prantsusmaa kodanikud, ma, ma, olukord ei ole küll nii ekstreemne, ekstreemne nagu Luksemburgis äh,, aga me oleme püüdnud siis äh, leida mingit tasakaalu, äh, kuidas need inimesed saaksid olla, osaleda Euroopa valimistel ja samas olla esindatud ka kohalikul tasandil. ja nüüd natuke poliitilisemad märkused. ja võib-olla on äh, need poliitilisemad märkused tegelikult olulisemad, kui esmapilgul paistab esiteks äh, me rääkisime siin Euroopa ülesest või üle-euroopalisest äh, valimisringkonnast. siin on räägitud ka arvudest, äh, aga ma ütleksin omalt poolt, et mina olen nõus sellega, mida ütles härra Tahv, matemaatikud peavad matemaatiliste asjade eest hoolt kandma, nii et ma ei hakkaks siin tehniliselt arvudest rääkima. ja samuti ka mitte valijate küsimusest, ma arvan, et või, või valimisnimekirjade küsimusest, ma arvan, et meie erakonnad suudavad intelligentselt sellele küsimusele läheneda ja mõistlikke lahendusi välja pakkuda. aga härra esimees, hetk tagasi rääkisime me siin sellest, kas isikute ärakasutamine Euroopa kampaaniates, Euroopa valimiskampaaniates on mõistlik ja ma arvan, et siinkohal me peaksime eh, võib-olla põhjalikumalt järele mõtlema, mida me üldse ootame sellisest eh, Euroopa, üle-euroopasest valimisringkonnast. sageli kritiseeritatakse Euroopat, et Euroopa peidab poliitilised küsimused tehniliste küsimuste taha ja selline üle-euroopaline valimisringkond, selle puhul me peame täpselt välja tooma ja enda jaokski paika panema, mida me tahame sellega saavutada, kas see on esindatuse tasakaalustamiseks või tahame me tuua sisse uut Euroopa Parlamendi liikmete põlvkonda, kes oma suhtumises oleksid föderaalsed, äh, vastandatuna nii-öelda piirkondlikele Euroopa Parlamendi liikmetele. ja tegemist ei ole väga väikese küsimusega, minu meelest on sellised äh, asjad põhjapaneva tähtsusega. ja siis äh, ka konvendi küsimus, temaatilise konvendi küsimus. täna räägite meile ajakavast, menetlusest meie ees on mitmeid väljakutseid, sageli on need tehnil-, tehnilised väljakutsed, kuid tehni-, tehniliste väljakutsete taga peituvad ka poliitilised küsimused, küsimused, mis ei puuduta mitte ainult Euroopat, vaid mis mõjutavad otseselt meie liikmesriikide institutsioonide ja ametivõimude olukorda nii et äh, ma tänan teid tänase arutelu korraldamise eest, kuid ma leian, et konvent oleks hädavajalik, et me saaksime nende väljakutsetega tegeleda üksikasjalikumalt äh, ja mm, see on väga oluline osa Euroopa tuleviku alasest arutelust. suur tänu ja nüüd annan sõna kolle-, härra Bronsile Euroopa Parlamendis. suur tänu! härra president, loomulikult demokraatia põhineb inimestel ja tähendab inimeste juhtimist ja mitte suvalise inimkogumi juhtimist. suurem osa, suuremal osal liikmesriikidest on selline rahvatunnetus. Belgial on kaks sellist rahvuse tunnetust, võib-olla isegi kolm rahvuse tunnetust ja võib-olla meil tekib kuna, tulevikus ka selline Euroopa rahvuse tunnetus rahvusliku tunnetuse asemel. TAF kindlasti soovib sellist lähenemist, mina mitte, meie arvamused on erinevad. paraku eurooplase tunnetust Euroopas veel ei ole ole inimestel. kui selline identiteet äh, tekib, siis võib-olla oleks mõistetav ka sellele suundumusele vastata ja reageerida Euroopa valimisringkonda moodustades. praegu äh, üle-euroopalise valimisringkonna sisseviimine, kui meil Euroopa identiteet puudub, on sobimatu. mina arvan, et põhiseaduslikud muudatused peaksid ka identiteedimuudatusi kajastama, mitme, mitte üritama neid sisse tuua. ja valimis, sellise valimisringkonna loomine tähendaks seda, et väga paljud kodanikud tegelikult ignoreeriksid seda üle-euroopalist valimissedelit ja valimisringkonda. erakonnad, millel oleks Euroopa tasandi esindaja tegelikult jäetakse välja meie poliitilisest süsteemist, kui me vaatame näiteks lõiget kaks B-d, muudatusettepanekut viis, siis paistab, et tegelikult oleks selline lähenemine ametlikult keelatud. kakskümmend viis ametikohta Euroopa Parlamendis oleks otsekui tasuta kingitus Euroopa poliitilisele eliidile ja seda liikmesriikide poliitikute arvelt kakskümmend viis ametikohta, need öeldakse, et on lisaametikohad, aga pikemas perspektiivis, kui liikmesriikide arv kasvab, kohtade arv loomulikult ei kasva liikmesriikide poliitikutele. nii et lõppkokkuvõttes need kakskümmend viis parlamendikohta oleksid siiski võetud äh, liikmesriikide poliitikute ja parlamendisaadikute arvelt, mis tähendab seda, et valimisringkonnad muutusid, muutuksid väiksemaks ja suured erakonnad võidaksid väiksemate arvelt. mis tähendab seda, et, mis puudutab seda, et inimestel peaks olema õigus hääletada nendes riikides, kus neil on alaline elamisluba, mina arvan, et teiste riiki, teistes riikides elavad inimesed ei peaks oma häälest ilma jääda, kuid nad peaksid kasutama oma hääleõigust, mitte nendes nendes riikides, kus nad e-, elavad, vaid oma koduriikides, tehes seda kas siis posti või elektrooniliste valimiste vahendite teel. aitäh! Grazie, adesso alla parola. suur tänu ja nüüd annaksin sõna Maierile, kes on pärit Austriast. Äh, suur tänu, Austria parlament ei ole selle raportiga veel tegelenud, me ei ole seda veel arutanud ja ma teen sulle mõned kommenta-, ma teen siinkohal siiski mõningad kommentaarid omalt poolt, ma leian, et härra Tafi raport on väga heaks läbirääkimiste ja arutelude aluseks. ma ei tahaks äh, seda raportit päris kõrvale heita ja maatasamatena, nagu te seda on teinud härrad Messerschmidt ja teised, ma arvan, et äh, see on heaks äh, Euroopa Parlamendi arutelu aluseks ja ka rahvusparlamentide arutelu aluseks ja me võime pidada seda heaks lähtepunktiks. siin on öeldud juba väga palju selle raporti kohta, peaaegu kõik on ära öeldud, võib lausa öelda, aga ma tooksin omalt poolt siiski mõningad asjaolud veel välja. tooksin välja ma puudutaksin ennekõike valimisosaluste küsimust. Austrias me rääkisime valimisosalusest äh, päris palju ja mina leian, et me peaksime siinkohal andma noortele ka võimaluse, kuueteistaastased suudavad juba mõista selliste valimiste mõtet. me oleme rääkinud sageli ka Euroopa, üle-euroopalisest äh, nimekirjast, äh, kahekümne viiest äh, täiendavast liikmest, miks kakskümmend viis, mitte kakskümmend seitse? kui me juba niikuinii suurema, suurema arvu kohtade kasuks otsustame. minu jaoks ei ole see mõistetav ja põhjendatud. kuid tegemist on siiski ühe täiendava demokraatliku elemendiga ja ma arvan, et see Euroopa nimekiri toob uue täiendava dimensiooni, me võiksime selle üle arutleda. ja see sõltub loomulikult sellest, milliste kandidaatidega on tegemist ja kas kandidaatid saab samal ajal hääletada ka liikmesriikide nimekirjas. see on minu jaoks üks usaldusväärsusega seotud küsimus. ja ma tahaksin kinnitada ja sellega ma lõpetaksin oma sõnavõtu väga paljudes liikmesriikides on Euroopa Liidul oma kuvandiga probleemi. me tahaksime, et me Euroopa Liidu kuvand oleks positiivsem. ja me kuule, oleme siin täna kuulnud, et Euroopa vajab tugevdamist ja see aitaks ka liikmesriikides meeleolu parandada ja nagu härra Lainen ütles, ma toetan seda, mida ta ütles nimelt, et üheksakümne üheksandast aastat alates on asjad, Euroopa asjad läinud äh, üha langevas joones, äh, nii et kujutagem ette, millised, äh, milline on siis meeleolu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. ja me peame igal juhul parandama Euroopa kuvandit ja Euroopa Liitu ja suutma, et me saaksime ta-, taas valimisosalust parandada ja viia selle sellele tasemele nagu liikmesriikide valimistel. E adesso do la parola alla signora Merisaar Maaret dell'Estonia. Nüüd eh, proua eh, Eestist, palun. suur tänu, härra esimees, ma tänan teid võimaluse eest sellel koosolekul ja arutelul osaleda. Eesti Riigikogus ei ole veel Tuhvi report, aruannet eh, arutatud erinevalt Äh, pealelõunal kasi-, käsitlen selle tulevast äh, Euroopa kodanike initsiatiivi teemast. kuulanud tänaseid ettekandeid, olen ma mõelnud, mida head saaks ära teha rahvusriigi tasandil ja, ja mida siis rahvusriik võiks oodata Euroopa Liidult selleks, et Euroopa Liidu valim-, saadikute valimised tulevikus oleksid äh, paremini korraldatud ja et rahvas tuleks nendega meelsamini kaasa Eestis teatavasti on valimised, valimistel võimalik osaleda ka ID-kaardiga elektrooniliselt ja viimistel Euroopa Parlamendi valimistel oli osalus täiesti rahuldav. samas inimesed siiski avaldavad selle üle pettumust, et eh, era-, et eh, kuigi tegemist on Euroopa Parlamendi saadikute valimisega, kasutavad kohalikud rahvuslikud suured erakonnad eh, seda ära oma omavaheliste eh, vahekordade klaarimiseks. ja tegelikult on ju nii, et eh, nii Eesti koalitsioonis olevad olev kõige suurem erakond kui ka opositsiooni kõige suurem erakond said lõpuks Euroopa Liidu Parlamendis liberaaldemokraatide fraktsioonis uuesti kokku, niimoodi et inimeste jaoks oli see siis nagu väga segadust tekitav, et mis on siis eh, nende erinevused, vaadete erinevused või sarnasused rohelised püüdsid viimastel valimistel ainukesena tutvustada üle-euroopalist platvormi, mille olid koostanud Euroopa rohelised Green New Deali, kuid see ei olnud meie meediale absoluutselt mitte huvitav ja ikkagi taheti tutvustada pigem kohalikke konflikte ja suhtumist näiteks vanemahüvitise ülempiiri, mis oli siis näiteks Reformierakonna lubadus, kui te toetate meid, siis jääb alles vanemahüvitise ülempiir samuti oli meil tegemist suletud nimekirjadega, nii et tegelikult oli ju teada juba iga erakonna esinumber ja kui meil oli kuue koha peale igaühel, igal erakonnal võimalik panna kaksteist kandidaati, siis inimesed küsisid eh, lausa, et miks, miks number seitsmes või kaheksas tuleb üldse debatile, et, et mida ta üldse mõtleb, et kas on üldse tegemist mõistliku inimesega eh, sellepärast nagu järgmistel valimistel meil tulevad need avatud nimekirjad ja, ja ei ole enam sellist äh, olukorda, et tegelikult on enam-vähem teada, kes sinna Euroopa Parlamenti saab. kuna Eestil on tegelikult ainult kuus kohta, siis äh, ilmselt eestlased ei hakka kaklema selle üle, kas nüüd see koht võiks suureneda seitsmeni või mitte, sest see meile nagu eriti midagi ei muuda, samas samas me ootaks, rahvas ootaks nagu seda, et inimesed, kes Euroopa Parlamendis on, palju rohkem tutvustaksid seda, millega nad siis tegelikult tegelevad. selle kohta mitte mingisugust informatsiooni Eestisse eriti ei jõua. ja räägitakse ikkagi ainult, ainult sellest, kui suur on nende palk ja, ja kuidas nad, milline on korruptsioon Euroopa Parlamendis. see oleks üks asi, mida võib-olla saaks kuidagi reguleerida Eh, nüüd näiteks eh, võiks ju olla ka nii, et järgmistel parlamendivalimistel võetaks kas või mõned üksikud eh, üle-euroopalised poliitikad, näiteks praegu on ju kalanduspoliitika arutamisel, et, et Eesti kodanikud saaksid ka aru, millised on erinevate Euroopa Liidu parlamendifraktsioonide seisukohad, noh, kalanduspoliitika küsimuses, mis näiteks Balti mere piirkonnas on suhteliselt oluline asi ja, ja et et, et just me loodame praegu väga, et Euroopa kalanduspoliitika lahendab ülepüügi ja, ja ebamõistlike subsiidiumide küsimuse ära ja, ja kui see juhtuks, siis tegelikult see oleks üks asi, mis kindlasti Eesti kodanike, Eesti, Eesti meremeeste ja kalameeste eh, lugupidamist Euroopa Parlamendi vastu kohe, kohe nagu tõstaks ja, ja oleks, oleks üks konkreetne näide, samuti võiks ju rääkida rohkem põllumajanduspoliitikast ja, ja, ja sellest, kuidas ähm, Äh, näiteks rohelised töökohad oleksid üks võimalus tööhõivet parandada, et, et me ei räägiks mitte ainult tagajärgede likvideerimisest, vaid sellest, kuidas tõesti äh, likvideerides äh, vaesuse põhjusi, saame me parandada olukorda. sellised konkreetsed asjad oleksid väga head mingil järgmisel kamp-, ühis, ühiste kampaaniaplatvormide tegemisel meediast nii palju, et ma ei tea, kuidas saab Euroopa Parlament seda mõjutada, üldse Euroopa, aga meie meedia mm, on, on väljend välja, meil on küll igal kolmapäeval erakondadevahelised arutelud, debatid, kus iga erakonna juba välja kujunenud eeskõnelejad siis tutvustavad rahvusliku tasandi probleeme ja, ja seal praktiliselt ütleme, er-, üle-euroopalistest poliitikatest eriti ennem juttu ei ole, kui mingi asi on ära olnud, siis tagantjärgi tutvustatakse neid teemasid ja avaldatakse arvamusi, aga et pooleliolevate Euroopa Liidu poliitikate arutamine Eestis võiks olla suurem ja seda, ja see on on meie kohaliku poliitilise kultuuri küsimus täiesti, et me, et me seda teeksime ja seda kindlasti noh, ehk saab kuidagi ka soodustada läbi, läbi vald-, fraktsioonide, et nad, et praegused Euroopa Parlamendi fraktsioonid avaldaksid rohkem survet oma, oma rahvuslikele esindajatele ja erakondadele rahvusriikides nüüd mõnedest äh, punktidest Tuhvi aruandes kindlasti ma usun, et valimisiga peaks olema ühtlane ja et, et selle selle toomine kuueteistkümnendale eluaastale Eesti parlamendis no arvatavasti toetust ei leiaks. samuti ma arvan, et ei leiaks toetust see kahekümne viie poliitiku erinimekiri, ma, ma lihtsalt arvan nii, kuigi ma ei julge sada protsenti eh, anda, anda pead selle peale. ma arvan ka, et, et praegune tänanegi äh, koosolek ja siin kirja pandud märkmed on väga heaks lähtepunktiks edasiste ar arutelude läbiviimiseks ja, ja sellest võib-olla kõik, aitäh. suur tänu, proua Merisaar. ja sõnasoovijaid rohkem ei ole kui, mistõttu me peaksime nüüd andma sõna härra Tahvile, et tal oleks võimalik ka siin tehtud kommentaaridele vastata aga veel viimased sõnasoovijad siiski on, härra Felipe Portugalist, kaks minutit, palun piirduge sellega, et härra Tahvlil oleks võimalik aega ja siis ka Euroopa Parlamendi esindaja pärast härra Felipe Portugalist. praegu. palun, härra, teil on sõna suur tänu, härra komisjoni esimees. minu poolt äh, üks lühikene kommentaar mõningate tänases arutelus mainitud äh, teemade kohta. ja me ei ole rääkinud sellest äh, valimisreformist veel oma parlamendis, mistõttu minu kommentaarid on isiklikku laadi. ja sellegipoolest tahaksin ma kahte asjaolu välja tuua kõigepealt tänase aruteluga seoses on tulnud välja mitmed äh, raskused, mitmed probleemid. niisiis, kõigepealt, hoolimata sellest, et me peame Euroopas ühtlustama ja teatud ühtlustamise tase on vajalik, on Euroopa Liidu liikmesriikides erinevad kultuurid, erinevad valimisega seotud põhimõtted ja kombed, mida tuleks austada. ja teiseks tahaksin ma omalt poolt avaldada skeptitsismi Euroopa valimisringkonna suhtes meie eesmärgiks on tuua kodanikke Euroopa institutsioonidele lähemale ja tänase kohtumise käigus on korduvalt öeldud, et äh, mõning-, et Euroopa kodanikud äh, suhtuvad Euroopa valimistesse nagu äh, liikmesriikide valitsustesse ja nad kasutavad valimisi selleks, et kas kasutada, kas karistada oma liikmesriikide valimisohjade juures olevaid äh, erakondi või siis neile tunnustust avaldada. ja me oleme näinud, et Euroopa valimiste, valimisosalus on langev ja kui puuduvad sellised liikmesriikide suurkujud, kelle kandidatuur seatakse üles Euroopa valimistele, siis paistab, et valimisosalus äh, on veelgi väiksem kui muidu. nii et äh, põhimõtteliselt eurooplased äh, Euroopa valimistel avaldavad arvamust oma liikmesriikide poliitikute kohta liikmesriikide poliitikas. ja seetõttu oleksin ma väga üllatunud, kui selline Euroopa valimisringkond oleks motivatsiooniteguriks ja aitaks inimesi valimisurnide juurde tuua tegelikult äh, probleemiks äh, ei ole mitte see, kas inimesed teavad, kes need kandidaadid on või mitte, vaid pigem see, et inimesed äh, on kaugenenud Euroopa, Euroopast ja nad ei saa aru, milliseid otsuseid Euroopa institutsioonid langetavad nii et äh, võib-olla me pigem peaksime püüdma ületada sellist demokraatlikku lõhet, selle asemel, et uusi valimisringkondi luua. suur tänu, ma pean vabandan, et pidin äh, tuletama teile meelde seda kaheminutilist äh, kõneaja piirangut ja tuletaksin sedasama meelde ka proua Morvaile. palun. Köszönöm szépen, elnök úr. Arra kérem, kedves képviselőtárs... Suur tänu ja minu poolt ma tahaksin siinkohal rääkida härra ma tahaksin siin rääkida õigusliku te teksti lisast ungarikeelses keeleversioonis on tegemist leheküljega number kümme ja ma siinkohal räägiksin muudatusettepanekuid õigusloomelisele tekstile. esimene artikkel on siin äh, mulle suureks üllatuseks ja see, ja siin ma räägin siis tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta valimisaktist, kus on välja toodud, et Euroopa parlamendi liikmeid valitakse lähtuvalt proportsionaalsest esindatusest. aga ingliskeelse versiooni leheküljel kuusteist, kui me vaatame muudatusettepanekut siis äh, liikmed peaksid olema Euroopa kodanike esindajaks. see oleks siis see muudatusettepanek. ja see, sellest jääb mulje, et mandaat on muutunud. mina olen Ungari esindaja Euroopa Parlamendis ja ma arvan, et mina peaksin esindama Euroopa valijaid. kui ma vaatan aga seda muudatusettepanekut, tegemist on muudatusettepanekuga number üks siis äh, paistab, et äh, ma siiski ei saa ungarlasi esindada, sellepärast et lähtuvalt sellest esimesest muudatusettepanekust peaksin mina esindama Euroopa Liidu kodanikke, mis on midagi hoopis teistsugust. ja kui me nüüd vaatame siin muudatusettepanekut number üheksa, siis äh, Euroopa Parlamendi liikmed peavad hääletama isiklikul ja individuaalsel alusel. Euroopa Parlamendi liikmeid ei peaks kohustama mingi mandaat, raportöör tahab seda uues äh, versioonis kustutada. miks? muudatusettepanekud number äh, üks ja number üheksa on minu jaoks probleemiks, ma tahaksin küsida, mis on nende kahe muudatusettepaneku eesmärk? miks te tahate muuta äh, liikmesriikide esindajate mandaati? ja esindatust. anname siis nüüd härra Tahvile võimaluse vastata, ütleb härra esimees. president um.... härra esimees, ma olen äärmiselt tänulik kõigile kahekümne kuuele sõnavõtjale, kes aitasid kaasa tänasele arutelule ja selle arengutele. ma kujutasin juba eelnevalt ette, et arutelu areneb äh, väga laiapõhjaliseks ja äärmiselt huvitavaks. inimestel on olnud võimalus avaldada oma kahtlusi reformi vajadusega seoses ja see on iseenesest mõistetav, see on normaalne. aga ma loodan, et see arutelu, nagu ka enamus siinkohal on öelnud, on põhjalikumate arutelude alguseks, mis aitavad suurendada Euroopa Liidu legitiimsust rahva seas. on neid, kes ei taha neid arutelusid jätkata ja ka neid tuleb mõista, kuid äh, austades äh, ka neid, kelle eesmärgid Euroopa Liidus on natsionalistlikku laadi tahaksin ma siiski öelda, et äh, nende arvamused ei ole enamuse arvamused. ja ka Lissaboni lepe ei ole natsionalistlik ja Lissaboni lepe on ju nüüd jõus ja see on muutnud Euroopa Parlamendi esindaja kohustust ja rolli, olles nüüd siis Euroopa kodanike esindaja. ja oma muudatusettepanekutes, oma muudes ettepanekutes üritan ma seda muutust ka kajastada. esitades siin konkreetseid praktilisi lahendusvõimalusi. selliste muudatuste puhul võivad sageli olla ka kaasnähtused, äh, ettepanekud, mis Brüsselis võivad tunduda lihtsad ja mõistlikud, võivad äh, mujal olla hoopis teistsuguse mõjuga. ma olen uurinud ettepanekuid põhjalikult ja liikmesriikide valimisringkondade piirkondlikustamine suuremates riikides on üks ettepanek, mis äh, on vägagi vastuoluline ja on vägagi vastak äh, suhtumise osaliseks saanud äh, Hispaanias, samas on see mõte äärmiselt populaarne Prantsusmaal. ja sakslased võib-olla leiavad, et see reformi osa on täiesti ebavajalik, sellepärast et nende valimisstruktuur on juba föderaalse iseloomuga aga poliitilist, poliitilise, poliitilo-, <laughs> politoloogilisest lähenemisest lähtuvalt võib öelda, et äh, valimisringkond peab olema haaratav äh, ja selline, et poliitik suudaks ennast sellega identifitseerida. ja üks valimisringkond mis äh, hõlmab kogu suurriiki, jääb äh, väga kaugeks ja jääb väga kaugeks rahvast. tõsi, mõned äh, siinkõnelejatest on öelnud, et Euroopa Parlamendi liikmed on juba, neil on juba oma koht riikide valimissüsteemides, on küll erandeid, kuid suurem osa meist tunnevad et me oleme suhteliselt äh, kaugel sellest, mida kodanikud meie, äh, arvavad meie igapäevasest poliitilisest elust. nii, ja ma arvan, et see on ka seotud igal juhul valimisringkonna suurusega. ma arvan ka, et mõnikord me peaksime oma liikmesriigist lähtuvast äh, mõtteviisist äh, kaugenema on juba oma rühm valijaid, kes, kellel on selline mitmekordne identiteet, kes leiavad, et lisaks äh, oma koduriigi kodakondsusele on neil ka oma Euroopa identiteet. ja need inimesed oleksid äh, ilma igasuguste raskusteta valmis toetama riigi ülest demokraatiat ja riigi ülest poliitikat. ja see aitaks vast ka, vahest ka nende soovmõtteid praktikas ellu viia ja kuna kodanikud tegelikult mõistavad, et Euroopa integratsioon on vastuseks ja heaks vastuseks üleilmastumisega seotud probleemidele. leian mina, et nad suhtuvad skeptiliselt liikmesriikide erakondade avaldustesse, nagu suudaksid need erakonnad kõikide probleemidega toime tulla. ma arvan, et liikmesriigi tasandi demokraatia künism ja liikmesriikide erakondade pretensioonikas äh, pretensioonikad väited, et nagu nad suudaksid nad kogu planeeti päästa, on äh, tõusujoones. ma arvan, et meil oleks vaja riigiülest arutelu, mis kajastab võimusuhteid ja võim on siiski ka suures ulatuses koondunud Brüsselisse ning meil oleks vaja demokraatlikke esindajaid, kes, kellele peaks Brüsseli erinevad võimuasutused aru andma. ma arvan, et praegu meil sellist organisatsiooni täies ulatuses ei ole. ma leian, et on erakorraline, et see väga huvitav ja intensiivne poliitiline arutelu meie Euroopa Parlamentis ei leia kajastatust Euroopa Parlamendi valimiskampaaniates. fraktsioonid Euroopa Parlamendis on siiski poliitika kujundamise kohad, ma pean, peaksin siin meelde tuletama härra Bronsile. proua Morvaile. et äh, oma liikmesriikide delegatsioonidega teeme, teeme, teeme oma tööd siiski fraktsioonide töögruppides äh, ja see fraktsioonide meetod töötab, kuid äh, valimispoliitikas, valimiskampaaniate poliitikas meie töö ei kajastu liikmesriikides või väljaspool meie koda, meediasse ei kajastu. ja mina pean ütlema omalt poolt, et meedia esindajad, ajakirjanikud on avaldanud suurt toetust sellistele üle-euroopaliste nimekirjade loomisele, sellepärast et nende arvates oleksid sellised arengud väga huvitavad ja väga olulised ja aitaksid tuua rohkem tähelepanu keskmesse poliitilised programmid, mis käsitleksid äh, olulisi poliitilisi küsimusi, nagu näiteks ühisvaluuta, Euroopa Liidu tuleviku äh, ulatus, äh, sisseränne ja, ja nii edasi ja nii edasi, kõiki neid äärmiselt olulisi ja suuri väljakutseid, mille olemasolust me oleme kõik teadlikud, kuid mille lahendusi me ei saa otsida ainult liikmesriikide sisestest poliitilistest võimalustest. mõned leiavad, et Euroopa erakondade ja liikmesriikide erakondade vahel võib tekkida kokkupõrkeid, nõus, võib äh, konkurentsi, konkurents võib tiheneda, aga ma leian, et selline konkurents aitab äh, stimuleerida demokraatiat. föderalistlik äh, konkurents poliitiliste erakondade vahel on ainult, on sama soodsam mõjuga Äh, poliitikale, kui konkurents äh, on meie siseturule. ja me tahaksime, ma tahaksin siinkohal näha suuremat äh, integratsiooni parlamendipoliitikas, kui meil on sotsiaalsetes ja majanduslikes küsimustes. aga mind rabas kõige rohkem võib-olla see, arvamus, et inimesed ei paneks tähelegi, et äh, on läbi viidud muudatused, muudatused, mille ma olen ette pannud. ma toetan Jo Laineni väidet, et need reformid siiski lähevad kaugele loomul-, äh, või et, et reformid ei lähe liiga ka-, piisavalt kaugele, loomulikult me peame olema mõõdukad, kuid ma leian siiski, et äh, nendest reformidest piisab, et parandada järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste kvaliteeti. minult on küsitud, miks neid liikmeid peaks olema kakskümmend viis üle-euroopalises valimisringkonnas, seda praktilistel põhjustel, sellepärast et kakskümmend viis kandidaati seda saab, see, sellel on hea visuaalne mulje ja neid saab kõiki panna ühele, ühele lehele ja see on päris praktiline lähenemine. ja täiesti ilmselgetel põhjustel oleks kahekümne seitsme täiendava liitme, liikme lisamine viga, sellepärast et siis kui me lisaksime kakskümmend seitse liiget, siis tekiks inimestel kohe mulje, et igal riigil saab olema üks lisaparlamendiliige, mis ei ole tõsi. see võib osutuda tõsi, tõeks, seda tänu juhuse tahtele, demokraatliku juhuse tahtele, kuid äh, see ei ole ju selle ettepaneku mõte. selle ettepaneku mõte oleks äh, riigi Äh, ja rahvusluse ja Euroopa koja äh, vahelist haaret pisut äh, nõrgendada. mõned on siin küsinud, miks ma tahaksin lisada need kakskümmend viis liiget seitsmesaja viiekümne esimese, ühele Euroopa Parlamendi liikmele, mitte võtta neist kakskümmend viis maha selle üle me võime veel arutleda, aga poliitiliselt, kui me tahaksime, et riigid nõustuksid äh, oma liikmete arvu vähendamisega, siis äh, see ülesanne tõenäoliselt ei võida suure, suurt toetust. mõned on kritiseerinud parlamendi suurust ja leidnud, et parlament kasvab liiga suureks. mina ütleksin siinkohal, et ei, ma ei ole nõus meie Euroopa Parlament praegusel hetkel töötab äh, tõesti tõsiselt äh, integratsiooniga seotud küsimuste kallal ja meie seas on äh, esmaklassilisi professionaalseid Euroopa poliitikuid, kes aitavad meie tööd teha ja öö, ähm, nad võib-olla aitavad äh, me ja, ja tulevikus tuleb neid juurde mm, ja nad aitavad tõenäoliselt äh, poliitilist äh, juhtimist Euroopa Parlamendis parandada. mis puudutab kas seda, kas Euroopa Parlamendi liikmed oleks tulevikus siis nii-öelda kahte sorti, jah, jah, aga ka tänapäevasel, täna on juba meil erinevat liiki Euroopa Parlamendi liikmeid, inimesed teostavad oma tööd erinevalt täidavad oma mandaati erinevalt. nii et mina ei usu, et see iseenesest kujuneks probleemiks. ma loomulikult ei ole vastanud kõikidele küsimustele, kuid tänaksin teid kõiki selle väga viljaka arutelu eest, viljaka panuse eest meie tulevastesse aruteludesse siin Euroopa Parlamendis ja ka liikmesriikide parlamentides, suur tänu! suur tänu, äh, kolleeg Tahv! ja enne, kui ma meie tänahommikuse koosoleku lõpetan, paluksin oma kolleegil proua Kurmail, meie aseesimehel ka omalt poolt paar kommentaari lisada. suur tänu, ütleb proua Kurmail. me ei ole meil ei ole paraku aega, nii et äh, ma räägin seetõttu väga lühidalt ja kiirelt ma tahaksin tänada teid äh, tänase kohtumise eest, tänaste arutelude eest, ma olen veendunud, et me peaksime tulevikus äh, märkimisväärselt rohkem kohtuma. meie ja rahvusparlamentide liikmed peame omavahel arutlema tähtsatel teemadel ja minu meelest me peame minu meelest on väga hea, et meie tänane kohtumine jätkub juba pärastlõunal, kus me asume käsitlema kodanikualgatuse küsimust. olen veendunud, et meil on vaja rohkem Euroopat, rohkem Euroopa teemasid ja me peame tugevdama oma ühtsust. siinkohal aga tahaksin tänada ka härra Tahvi, kes on valmistanud meile ette selle raporti projekti tegemist on seadusega, aktiga, mis on juba üle kahekümne viie aasta vana ja Euroopa peab kohanema muutustega, uue Euroopaga ja seetõttu tuleb, peab erinevad teemad põhjalikult läbi mõtlema. samuti on selge, et tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandast aastast alates, mil on, mil loodi otsevalimised, on eurooplaste huvi Euroopa Parlamendi vastu kahanenud. ainult nelikümmend kuus koma viis protsenti inimestest Euroopas osalesid viimastel Euroopa Parlamendi valimistel ja see tähendab seda, et Euroopa Parlamendi ja kodanike vahelised suhted ei ole kõige paremas korras ja täna pärastlõunal räägime ka sellest, kuidas me saame samm-sammult, väikeste sammude kaupa liikuda õiges suunas. ja ma olen veendunud, et tänu Radafi raportile liigume me samuti õiges suunas. nii et ja see raport on ka välja toonud ju tegelikult selle, et Euroopa Parlamendis peaks olema ka veel rohkem naisliikmeid, meil on juba praegu palju naisliikmeid, aga neid võiks olla veelgi rohkem. suur tänu, härra Tahva, suur tänu, härra esimees. ja ma loodan, et kohtume jälle täna pärastlõunal, et rääkida kodanikealgatusest. suur tänu. suur tänu, ütleb härra esimees. tuletan teile meelde, et jätkame oma tööd kell kolm pärastlõunal ja meile, te olete kätte saanud äh, lõunakutsed, kui te ei ole saanud kätte, siis on need siin. ja tuletaksin teile meelde, et Euroopa Liidu toimus, toimumise lepingu artikkel kaksteist äh, toob välja liikmesriikide parlamentide rolli. see tähendaks äh, sel-, seda, et me räägime siin mingisugusest kolmandast parlamendist, Euroopa Parlament jääb autonoomseks Euroopa ja liikmesriikide parlamentidel on oma roll liikmesriikides äh, ja koostöös liikmesriikide valitsustega, kuid e, näiteks valimisküsimustes, äh, valimisreformi küsimustes on asjad hoopis teistsugused ja artikkel kakssada kakskümmend kolm Euroopa Liidu toimimise lepingust annab Euroopa Parlamendile õiguse äh, algatada valimisreform, kuid selle teksti peavad vastu võtma ka liikmesriikide valitsused liikmesriikide parlamendid. tänane hommik on ainult meie tulevase koostöö algus ja ma kujutan ette, et äh, suurte reformide äh, puhul COSAC oleks äh, suurepäraseks foorumiks, kus sellistel teemadel oma tööd jätkata. tegemist on strateegilise osatähtsusega küsimusega, nagu siin juba öeldud, ja keegi ütles, et äh, Rooma leping on kunstlik, äh, üsna kunstlik, mina sellega ei nõustuks, kuid ma leian, et see siiski on ära teeninud väikese reformi. suur tänu teile, äh, me ei ole siin sattunud sõtta Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja see oleks ka tänases Euroopas täiesti võim-, võimatu. suur tänu ja head lõunat, sööki teile!